ett gemensamt utskottssammanträde. Eh, tere tulemast meie tänasele ühisele kahe komisjoni koos äh, koosolekule. Eh, meil on kodanikuvabastuste justiits- ja siseside komisjoni ning naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni ühine koosolek. kõigepealt siis äh, päevakorra osas ei ole mingisuguseid muudatusettepanekuid tulnud, sellepärast me kiidame selle heaks ja siis kinnitame ka kolmanda mai koosoleku protokolli. Teie dokumentide hulgas on see protokoll olemas, kui teil mingisuguseid vastuväiteid ei ole, siis kiidame ka need protokollid, kinnitame need protokollid. aga mingem siis kohe kolmanda päevakorra punkti juurde, see on Euroopa lähenemiskeeld ja see puudutab vägivalla ohvrite õigusi, mis sisaldab ka naistevastase vägivalla ennetamist, mis on on oluline osa Euroopa lähenemiskeelu teemast. seepärast ähm, langeb see nii liibekomisjoni kui ka naiste võrdõiguslikkuse komisjoni teemasse. Need kaks komisjoni on selles osas teinud lähedast koostööd lähetuvalt äh, reeglist number viiskümmend üks seepärast on liibekomisjoni esimees, kes on kaasesimeheks ka tänasel koosolekul meiega liitunud ja samuti soovin teid informeerida sellest, et kaks komisjoni koos on palunud ka parlamendi õigusteenistuse seisukohta äh, Äh, siis selles küsimuses. samuti soovin teid teavitada, et varem on meil olnud kaks ühiskoosolekut, nii kolmandal mail kui ka esimesel juunil ja neil andsime võimaluse mõlemale raportöörile äh, oma raporteid tutvustada ja kuulda ka, millised on Hispaania eesistuja ning komisjoni seisukohad. samuti oleme saanud parlamendi justiitsosakonnalt vastused nendele küsimustele, mida me oleme õigusteenistuselt siis eh, palunud saada. ja samuti on olemas meil õigusteenistuse seisukoht kirjalikus vormis, need on ka teie dokumentides olemas. neljandal juunil alutati ka äh, siis äh, ülemkogul neid küsimusi ja üheksandal juunil on viimane võimalus, esialgu oli viimane võimalus muudatuste esitamiseks, aga me tõenäoliselt lükkame selle kuupäeva edasi. tänase koosoleku eesmärgiks on raportit arutada, eriti lähtuvalt neist seisukohtadest, mille me oleme saanud meie õigusekspertidelt ja pärast seda, kui ministrite nõukogu on küsimust arutanud, nii et juhul, kui libekomisjoni esimehel midagi lisada ei ole, annaksin ma sõna meie mõlemale raportöörile ja kõigepealt annan sõna äh, proua Šimenessile, kes on siis naiste õiguste komisjoni esindaja, palun. Eh, <clears throat> eh, sí, muchas gracias, señora presidente, señor pre-. suur tänu. suur tänu, proua eesistuja. nii nagu me praegu kuulsime proua Svensoni käest, me jätkame täna arutelu. rääkides Euroopa lähenemiskeelust selleks, et kaitsta eh, vägivalla ohvreid, see ei ole üldsegi kerge teema loomulikult saadakse aru selle teema keerukusest ja on ka erinevaid lähenemisi. täna on siin meie hulgas ka inimesed, kes arvavad teistmoodi ning võib-olla me saaksime siis nüüd selgeks vaielda mõned asjad. aga me peame olema ühel meelel selles osas, et ohvrite kaitseks on vaja töötada koos, sellepärast et daamid ja härrad, meie ohvrid ei saa aru institutsionaalsetest küsimustest Eh, nad ei saa aru, millised on meie aluslepingud, nemad tahavad, aga nemad saavad aru väga hästi sellest, et tegemist on vabadusel, turvalisusel, õigusel piirneva alaga ja sellepärast on oluline Stockholmi programm, me peame lihtsalt kaitsma paremini eh, oma mm, ohvreid ja eh, me peame tegema seda koos, nõukogu parlament, komisjon ja kui me vaatame nüüd tänase päeva lähenemiskeeldu, siis homme on meil võimalus loomulikult äh, vaadata ka teisi initsiatiive, mis tulevad komisjonilt, aga ma ei tea, kas inimesed ootavad meilt seda. tegemist on loomulikult protsessiga. minu ettepanek on, et me äh, jätkaksime tööl lähenemiskeeluga äh, ja jätkaksime nii, nagu tegi ettepaneku komisjon selles osas ja just nimelt selle teemaga me praegu tegelemegi. me kaitseme ohvreid, sest tegelikult ohvrite kaitse läheb kaugemale, kui eh, terve Euroopa suudaks midagi selles osas ette võtta, see on tunduvalt laiem teema, tegemist on eh, globaalse teemaga. täna ja tulevikus eh, me peaksime looma tõelise vabadusel, turvalisusel, õigusel eh, põhineva ala kõikidele meie kodanikele, eh, kõikidele inimestele, kes Euroopa territooriumil ringi liiguvad, me peame olema ambitsioonikad, me peame minema eh, kaugemale ja mõtlema, mida üldse vabadusel, turvalisusel, õiglusel rajanev ala tähendab sest mulle tundub, et me ei ole Stockholmi programmi puhul olnud eriti ambitsioonikad. me räägime ohvritest ka teistel juhtudel. me räägime äh, erinevatest äh, ohvritüüpidest, aga praegusel hetkel on meil võimalus rääkida kõikidest ohvritest, sest kõiki ohvreid tuleb äh, kaitsta ja mina isiklikult tahaksin olla väga ambitsioonikas ning äh, tõepoolest eesmärk on õilis äh, kaitsta kõige suuremat arvu inimesi Euroopas. me teame, äh, kuidas on lood naiste tapmisega, see on suur probleem Euroopas, eriti meil Andaluusias, aga siiski on äh, palju inimesi, mitte ainult naised, kes tunnevad, et eh, neid ohustatakse, vaid eh, on palju teisi inimesi, kes on eh, ohustatud, need, kes langevad inimkaubanduse alla, kes puutuvad kokku maffiaga ja nii edasi, neid käsitlevad ehm, erinevad direktiivid ja direktiive tuleb veel, aga me peaksime oma fookust muutma. ohvrite abi siis Eh, kui on vaja, ilma et me kellegi kõrvale jätaksime. ja vot see on vaja, me ei pea mitte ainult vaatama sinna või tänna nurka, vaid meil peaks olema kolmesaja kuuekümne kraadini ülevaade asjadest. ja eh, ma eh, muidugi panen tähele ka seda, mida ütlesid komisjon, nõukogu ja teised kolleegid. ma olen täiesti kindel, et äh, selles raportis peab meil olema konsensus nii paljude inimestega kui võimalik. ja me lihtsalt ei või äh, praegu ohjad, ohje lõdvaks lasta, sellepärast et aeg surub peale me peame aitama ohvreid ja see on praegu efektiivne vahend selle tegemiseks, me saame tõepoolest midagi kasutada. ega keegi ei oota ju auhinda, auhinnaks on see, kui me kaitseme oma, kui me kaitseme ohvreid Euroopas. suur tänu, proua Šimenees ja nüüd annan ma sõna proua Romerole, e, et tema saaks oma seisukohti avaldada. palun, proua Romero. suur tänu. samal päeval, kui meil oli nõukogu koosolek, kus otsustati eh, lähenemiskeelu küsimusi, see on kümnendal juunil mõrvati eh, Bulgaaria ajakirjanik, tema nimi oli Anna Preskanova. ta ja see inimene, eh, kes teda tappis, eh, ütles jah, ma lõin ta maha ja just nimelt sellepärast. aga meil peavad olema radarid kogu aeg töös, kaasa arvatud meie endi radarid. sest vägivald on meile väga lähedane teema ja me ei tohi siin võimalusi mööda lasta. Eh, Brüsseli ja Luksemburgi politsei tegi omavahel koostööd selle juhtumi lahendamiseks. tegemist eh, eh, oli siis, aga selgub, et et Luksemburg ja, eh, ja eh, Brüssel ei saa omavahel kokku, omavahel kokku leppida selleks, et ära hoida kuritegu. Nad võivad küll teha koostööd kuriteo avastamisel. ja selle eh, ajakirjaniku suhtes kehtis lähenemiskeeld, mis oli välja antud Bulgaarias tema tuli oma mehe juurest ära, sest mees kohtles teda halvasti ja ta tahtis, et teda ka Brüsselis samal moel aidataks. ja me tegelikult me ei tea, kas tal õnnestus mingit kaitset saada või mitte, aga niisuguseid juhtumeid on ju eh, päris palju, väga sageli toimub vägivald eh, teiste silmadest varjatult. ja minu kodumaal mm, on see eh, üsna sageli, et kui tegemist on vägivallaga või kellegi surmaga ja tõesti on ka surmaga juhtumeid, äh, neid kaasuseid, siis äh, on kohal naabrid, siis on kohal võimuorganid äh, ja nii edasi, aga kõike eitatakse. aga Brüsselis paistab, et üldse keegi ei pööragi sellele asjale tähelepanu, sest et lihtsalt keegi ei teadnudki, et ta maha löödi mitte mingisuguseid andmeid ei ole, mitte mingisuguseid statistikat ei ole, me lihtsalt ei tea midagi. ja kui te ütlete, et Euroopa lähenemiskeeldu ei ole vaja, siis on see küll veider, sest meil oleks ka seda vaja sellepärast, et meil on vaja numbreid. me võime vaielda nii ja naa, aga niikaua, kuni meil statistikat ei ole, ei tea me midagi, sest et need kuriteod toimuvad sõna otseses mõttes pimedas ja võimuorganid ei saa midagi ette võtta. Eh, ma tänan raportööri, et ta tõstatas selle teema, sest eh, on siin tehtud katse töötada välja ühispositsioon. Eh, on ka muudatusettepanekuid, sest teema on väga keeruline ja kinni pidada ka muudatuste esitamise tähtajast on väga raske raportöör eh, püüdis seda tähtaega pikendada, et eh, leida ühiskeelt. ja ma arvan tõepoolest, et meil on vaja lähenemiskeeldu Euroopas eh, kehtestada, aga meil on ka vaja selle jaoks piisavalt aega. no nüüd argumendid. kui me ütleme, et lähen-, ühed ütlevad, et lähenemiskeeldu on vaja, teised ütlevad, et seda ei ole vaja, aga, aga kuidas te teate, kas seda on vaja või mitte, kui teil puuduvad andmed, sest nagu ma ütlesin, kuriteod eh, toimuvad eh, pimedas. Mm, meil on väga palju dubleerivat töid tegevaid eh, asutusi ja siis nad ütlevad, et lähenemiskeeld ei ole tõhus, noh, see kõik sõltub, kuidas asju korraldatakse. me eh, peame ikkagi selle kohta võtma vastu direktiivi niipea kui võimalik ning liikmesriikidel peab olema ka poliitilist tahet seda direktiivi ellu rakendada. ma eh, eh, tegelikult siin räägitakse teisesest, ma ei tea, ohvriks saamisest aga ma arvan, et ikkagi peab olema kaitse, kui eh, ohver läheb teisele maale, sest et see kaitse peab ohvriga kaasas käima. ja mulle tundub, et paremat eh, vahendit kui Euroopa lähenemiskeeld meil selle jaoks ei oleks. nii et ei ole. nii et, et palun eh, loogem niisugune mehhanism ning me püüame ka kõige paremat vastuvõttu sellele mehhanismile saada. Eh, ametivõimud liikmesriikides peavad oma tööd tegema. loomulikult see lähenemiskeeld ei pea olema eh, absoluutselt sarnane, sellepärast et õigussüsteemid on eh, mm, erinevad, aga siiski meil peab olema niisugune kiirreageerimisvõimalus ja ametvõimud teatud liikmesriigis peavad selle käivitama igas liikmesriigis see on niisugune meede, kus inimest tuleb hoiatada, sellepärast et selle inimese vastu ei hakata, ei algatata mitte kriminaalmenetlust, vaid lihtsalt teda hoiatatakse, et jätke teine inimene rahule. loomulikult ei ole, ei ole definitsiooni, mis üldse tähendab äh, vägivald, sooline vägivald, me oleme töötanud palju naiste salakaubanduse vastu ja inimkaubanduse vastu, aga me ei ole mm, võtnud vastu eh, mingit definitsiooni vägivalla osas. näiteks Austrias on äh,, Austrias on äh, Eh, mingi definitsioon ja see on seadusandlusesse sisse kirjutatud, see räägitakse, eh, seal räägitakse seksuaalvägivallast, ohustamisest, jälitamisest. ja ma arvan, et need on kõik teemad, mis on üsna kõlavad, aga kõik liikmesriigid peaksid lähenemiskeelu kehtestama ja meil on vaja direktiivi, mis eh, mis käsitleb äh, siis kaitset äh, kõigepealt muidugi naiste vastu, aga loomulikult ei tohi ka teisi kõrvale jätta. kuidas siis komisjon asjasse suhtub? Nemad äh, kavatsevad viia läbi mõju-uuringu, mis mõju-uuringust nad räägivad, kas see on majandusliku mõju-uuring või? ja siis veel kõik need Äh, kas siis mõju-uuringud peavad toimuma enne direktiivi vastuvõtmist või on need asjad, mis toimuvad paralleelselt, et töötatakse mõju-uuringu ja siis äh, direktiivi kallal? ja siis võib-olla mõju-uuring saab parandada tervet seda protsessi, mis viib äh, direktiivi vastuvõtmiseni, võib-olla see muudab tervet meie mõttemaailma ja kolmandaks eh, küsin ma komisjoni käest, millal siis tuleb eh, direktiivi eh, eelnõu, mis puudutab vägivalda, millal niisugune direktiiv valmis saab? niikaua, kuni meil ei ole definitsiooni, mida me käsitleme, jätkavad agressorid oma tööd, naised surevad ja meie kohustus on midagi lauale panda, äh, midagi tõsist, sellist, mis, äh, mis äh, kuritegusid ära hoiab, et me lihtsalt ainult ei ringutaks käsi, kui keegi on maha löödud. ja et ei juhtuks niisugused asjad nagu selle Bulgaaria mm, ajakirjanikuga Anna Poletikovaga. mõelge selle peale meie oleme valmis, meie oleme täiesti avatud igasuguse õigusliku arvamuse jaoks, ka komisjoni poolt tuleva õigusliku arvamuse jaoks. kuid eh, me peame midagi tegema lisaks sellele, mida on teinud nõukogu, mida on teinud parlament, me peame lisama midagi eh, võib-olla midagi kirjutada näiteks õiguse kohta saada tõlget aga oluline on see, et me oleksime ühel meelel niipea kui võimalik, sellepärast et tegemist on kiireloomulise mehhanismiga. suur tänu, proua Romero. me kuulsime siin näidet sellise vägivalla kohta, mis paraku on kaugelt liiga tavaline. ja eh, seetõttu peame me kindlasti tegema tõhusat tööd lähenemiskeeluga, et taolisi kohutavaid juhtumeid ära hoida. nüüd aga annaksin sõna kolleegidele arvamuse avaldamiseks. palun, äh, kes soovib arvamust avaldada? Äh, kõigepealt annaksin sõna proua Morinile, palun Merci, madame la president. suur aitäh, proua esinaine. minu arvates on meile täna esitatud tekst ja samuti see teema, mida me arutame, midagi sellist, mis sunnib meid mõtlema meie enda lubadustele ja vastutusele. ma usun, et kõik on selle teemaga ühel või teisel moel kokku puutunud ja tegemist on ühiskonna jaoks väga valusa teemaga ja väga keerulise teemaga. arvan, et peamine õppetund, mida me võime sellest tööst saada, seisneb selles, et me hakkame kollektiivselt aru saama teemast, mida on tegelikult raske mõista või millega on raske võidelda, sellepärast et sellest lihtsalt ei teata piisavalt. ning tihti tuleks rohkem rõhutada, et tegemist on probleemiga ja seda esineb kõigis ühiskonnakihtides. ei ole tegelikult ühtegi ühiskonnakihti või ühiskonnagruppi, mida ei puudutaks koduvägivald või äh, sooline vägivald. ükskõik, kas me räägime noortest inimestest või eakatest, vägivald puudutab kõiki. seetõttu oleme me kohustatud saavutama võimalikult kiireid tulemusi ning ma panen südamele kõigile oma kolleegidele nagu ütlesid ka proua Romero ja proua esinaine, ma panen kõigile südamele, et me peame tegema tööd nende ohvrite nimel, kes kannatavad. ja teiseks ma tahaksin rõhutada, et paljud no ohvrid on äh, väga noored. ja sellele tuleks eraldi keskenduda me teame ju üldisistest probleemidest, mis on seotud äh, mõnede ähm, väga tuntud isikutega, kuid äh, ka meie ise oma igapäevases elus oleme kindlasti kokku puutunud äh, vähem prominentsete isikutega, eriti noorte inimestega, kes võivad olla mõnikord väga-väga noored, isegi mitte kümneaastased lapsed ja kelle suhtes kasutatakse vägivalda ma arvan, et meie töö on nii keeruline sellepärast, et me ei pea ju mitte ainult veenma kahtekümmet seitset liikmesriiki, et nad peavad selle küsimusega koos tegelema ja tegema seda ühtsetel alustel, vaid töö on keeruline ka sellepärast, et tuleb tõsta inimeste teadlikkust. väga tihti satub ohver isolatsiooni, täielikku isolatsiooni ja meie omalt poolt peame tagama, et üldsus sellest probleemist üldiselt rohkem teaks, kuid mitte ainult seda, vaid ka seda, et ohvrid julgeksid eh, läbielatust rääkida. sest siis on meil võimalik neid paremini kaitsta. ja kolmandaks ja viimaseks tahaksin öelda, et meie töö peab olema tõhusam. ja ma kutsun meid üles suuremale koordineeritusele ning üle-euroopalisele tegevuskavale, mille peavad koostama kõik liikmesriigid koos kui Euroopa tasandi koordineeritust ei ole ja kui seda kiiresti ei saavutata, siis eh, ei parane ohvrite elu. me teame, et ohvril on niigi raske läbielatust rääkida, et ta peab läbima pika eh, protsessi ka siis, kui kogu protsess toimub ühes riigis, kuid kui riike on mitu, on see veel palju keerulisem meie ülesanne on tagada, et kõikidel kodanikel oleksid võrdsed õigused ja et neile laieneks võrdne kaitse osana Euroopast, mille me koos oleme üles ehitanud ja seetõttu tuleb meil tagada, et meil oleksid tõhusad vägivallavastased meetmed kõikide ühiskonnakihtide ja kõikide kodanike jaoks, olgu nad siis mehed äh, või naised. naiste komisjon äh, loodab saada ka libe komisjoni toetuse, siis on meie töö tõhusam, aitäh! suur tänu, proua Murin, järgmine kõneleja on proua Bilbao, palun! aitäh, proua esinaine ja suur aitäh ka raportöörile, mõlemale raportöörile tehtud töö eest ma arvan, et kõik siin viibivad inimesed ja ka teised inimesed, kes institutsioonides, ükskõik kus töötavad vägivalla ohvritega ja soovivad neid kaitsta, või kõik need, kes ähm, võitlevad soolise vägivallaga või koduvägivallaga, teavad, et vägivalla ohvriks langevad ka väga noored inimesed, äh, näiteks äh, noored tüdrukud, me kõik teame seda, sellest just rääkisime. hiljuti kuulsime ühest naisest, kes koos oma lastega oli langenud vägivalla ohvriks. ja see toob mind selleni, et ka kahekümne esimesel sajandil et kahekümne esimesel sajandil ei ole meil enam selliseid äh, struktuure, mis pereliikmeid rohkem äh, kaitseksid, sest perestruktuur on muutunud. ma olen esitanud kaheksateist muudatusettepanekut ja kõigi eesmärk on peatada naiste äh, topeltohvriks tegemine. ja mida see tähendab? Äh, olen ka seletanud, mida see tähendab, meil tuleks parandada meetmeid, mida liikmesriigid praegu kasutavad ja äh, topeltohvriks sattumine tähendaks muuhulgas ka seda, et naine ise peab äh, midagi maksma selle eest, et ähm, teda ka teises Euroopa riigis kaitstakse, see ei peaks nii olema, ta ei peaks selle eest maksma ning äh, meetmed ja menetluskorrad Euroopa tasandil peaksid olema tõhusamad selleks, et äh, naisele lange, laieneks kaitse ka teises liikmesriigis. ma ei taha praegu muudatusettepanekuid väga põhjalikult seletada, kuid minu kaheksateistkümne ettepaneku peamine mõte on selles, mida ma just praegu kirjeldasin muudatusettepanekute tähtaeg selle kohta ei oska ma praegu midagi öelda, kuid koosolekutel olen korduvalt rääkinud sellest, et meil on vaja ühtset kahekümne seitset, kahekümne seitset liikmesriiki hõlmav süsteem. ja kui me võtame vastu algatuse, millel on sellised jooned, nagu meie raportis on kirjeldatud, siis eh, kuidas tulevad toime need liikmesriigid, kellel puuduvad vastastikuse tunnustamise eh, kohtumenetluslikud ja kohtuvälised eh, mm, vormid või meetodid, kui neil ei ole neid, mida nad siis peavad tegema? ja lisaks ja lisaks arvan ma, et praegu me oma tööga endale kui institutsioonile au ei tee, sest me ju püüame inimesi kaitsta, aga selle asemel, et seda teha, peame me väiklast lahingut institutsioonide vahel, ma arvan, et kõik fraktsioonid nõustuvad sellega ja nõustuvad ka sellega, et tegelikult me ei tohiks endale sellise mulje jätmist lubada. ja sellele tuleks rohkem mõelda. ning ma tahaksin komisjonilt küsida, millise piirini meil on üldse võimalik rakendada ja jõustuda seda, milles Euroopa Parlament omavahel kokku lepib, mida on võimalik teha kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, mis on realistlik eesmärk, kas on võimalik või ei ole võimalik meiega jagada seda infot, mida kogute teie? ja kas meil on tegelikult võimalik üldse midagi saavutada. Te rääkisite uurimusest ja õiguslikest probleemidest, millega mina tegelikult ei ole kunagi kokku puutunud. meie, kes me oleme seadusandjad, olemegi ju need, kes kogu aeg õigusakte muudavad ja parandavad nii, et need ühtiksid reaalsusega. seega minu meelest õiguslikud küsimused ei ole mingisugused murepunktid. sest me võime igal teemal õigusaktid viia vastavusse reaalsusega. ning seetõttu võiksime me tänasel või siis järgmisel koosolekul selgeks teha, millised on meie realistlikud eesmärgid, kuhu meil on võimalik realistlikult jõuda ja võib-olla ei olegi mõtet küsida, kuidas me sinna jõuame. sest me teeme korraga mitmeid erinevaid asju. meil on mitu erinevat ülesannet, aga kahe tuhande üheteistkümnendal aastal võib-olla tulevad ka juba uued äh, algatused. ja kui need lähevad vastuollu sellega, mida me teeme praegu, siis me praegu ju lihtsalt äh, raiskame oma aega võib-olla te olete meid üllatamas millegi uuega, võib-olla see on hea, võib-olla halb, me ei tea, aga tahaksime küsida, mida eh, me saame oodata praegusest tööst, millised on realistlikud eesmärgid, nõukogu ja komisjon peaksid selles kokku leppima ja peaksid ka selgitama, milline on tegelik olukord, mida teha. kui te ei saa midagi teha, siis nii ka öelge, siis ei ole mõtet aega raisata Öelge meile, kas meil on võimalik koos töötada või mitte, milline on kõige laiapõhjalisem konsensus, mida me saaksime saavutada inimestele, ohvritele kaitse pakkumisel. meil on äh, tähtajad ja neid tähtaegu tuleks ka täita, siis jääks Euroopa institutsioonidest parem mulje. jääks mulje, et me ei raiska aega, kuivõrd äh, teema on nii tõsine, aitäh! suur tänu ja nüüd saab sõna proua Bauer, palun! Köszönöm szépen, elnök asszony! suur aitäh teile, proua esinejana! kõigepealt lubage paluda vabandust, et jäin natuke hiljaks. seetõttu võib ka juhtuda, et sellele, mida ma tahaksin küsida, juba on vastatud. kuid sellest hoolimata tahaksin ma esitada oma küsimuse, nimelt soovin ma kinnitust või selgitust ühele olukorrale. mul on väga hea meel, et me oleme nüüd saanud parlamendi õigustalituste arvamuse. ja mulle pakub huvi, milline on raportööri otsus, kas me peaksime õigustalituse arvamuse järgi äh, käima või, äh, ja see tähendaks siis seda, et kas õiguslikuks aluseks on ainult kaheksakümmend kaks äh, murd üks või siis kaheksakümmend üks A kumb neist on meie õiguslik alus, see on minu esimene küsimus ja teiseks ma tahaksin küsida, et kui me valime kaheksakümmend kaks äh, murd ühe, ehk siis me räägime kuritegudest ja kriminaalõigusest ja me kohaldame kriminaalõigust, rääkides äh, kaitse ähm,, rääkides ohvrikaitsest ja mis siis saab nendest kolleegidest, kes on esitanud teistsugused seisukohad, kui me võtame vastu õigusakti, milles on sees vastuolud, siis äh, mis meist saab? ma tahaksin teada, mida arvab komisjon, enne kui me lähme debatiga edasi, sest mulle tundub, et äh, tegelikult on küsitud väga palju asju ja me tahaksime mm, ka komisjonilt saada vastust, enne kui me lähme edasi, aitäh! suur tänu, proua Bauer ja nüüd annan ma sõna proua Kostale, palun. Io eh, molto, ho ascoltato con molta attenzione eh, le due relazioni. Aitäh, ma kuulasin kahte raportööri väga tähelepanelikult. ja proua Mäsile tahaksime öelda, et me kõik tahame töötada ambitsioonikalt ja me kõik tahame, et ohvreid maksimaalselt kaitstaks. me kõik soovime eh, kaitsta inimesi, kes muidu võivad kaotada elu või invaliidistuda, kuid eh, kuidas me täpselt saame seda teha? me peaksime vaatama direktiivi, mis käsitleb eh, vägivalla ohvreid, laiemat direktiivi meil on ju olemas direktiiv, mis puudutab inimkaubandust, muidugi seda tuleb vaadelda kindlas kontekstis, kuid selle aluseks on kaheteistkümne liikmesriigi algatus. Need kaksteist liikmesriiki leidsid, et küsimus on piisavalt kiireloomuline ning selle algatuse alusel sündis õigusakt. me peame seega kõigepealt selgeks tegema, milliseid ohvreid Äh, ennekõike me soovime kaitsta. me peame rääkima inimestest, kes on kindlalt defineeritud, antud juhul siis inimesed, keda juba äh, kaitstakse vastava määrusega oma riigis me peame neid kaitsma ka teises liikmesriigis, sest muidu ei saa need inimesed tegelikult vabalt liikuda. kuid asju tuleb vaadata väga kindlas ja õiges järjekorras. inimesed, kes on juba saanud taotleda kellegi vastu lähenemiskeeldu, peaksid saama samasuguse kaitse ka teistes liikmesriikides. kui neid inimesi ei kaitsta, ei ole lähenemiskeelust tegelikult kasu, kuid samas peavad inimesed, keda selle õigusakti alusel kaitstakse, olema väga selgelt defineeritud. tegemist on väga spetsiifilise inimrühmaga ja väga spetsiifilise küsimusega. ja neid inimesi tuleks kaitsta kõigis Euroopa Liidu riikides ka avalikkus soovib seda, kuid Euroopa kohus on öelnud, et liikmesriigid peavad vastastikuse tunnustamise alusel äh, tunnustama neid määrusi, mis on välja antud teises liikmesriigis. kuid proua Hennes siis rääkis ka artiklist kolm, mis mitte ainult ei võimalda Euroopa Liidul, vaid ka äh, kohustab Euroopa Liitu pakkuma laiendatud territoriaalset äh, kaitset isikule, kes on oma koduriigis saanud erikaitse osaliseks. seega tähendab see otseselt, et kui isikut kaitstakse koduriigis, siis teda tuleb kaitsta ka liik-, teistes liikmesriikides. aga me peaksime neid äh, küsimusi ikkagi vaatama selgelt defineerituna ja peaksime eraldi vaatama artiklit kolm, sest artikkel kolm on see, mis paneb teistele liikmesriikidele kohustuse. küsimus ei ole ainult selles, Äh, küsimus on selles, et kui äh, seda isikut juba kaitstakse ühes liikmesriigis, siis on teised liikmesriigid kohustatud teda kaitsma. ja see on väga tähtis punkt. see on väga tähtis punkt, mille alusel meil on võimalik kaitsta praegusi ja ka tulevasi ohvreid langemast edasiste kuritegude ohvriteks. mis puudutab mõjuhinnangut siis keegi ei ole sellele ju vastu, sest meil on vaja üksikasjalikumat äh, infot ja seda saabki meile anda komisjon. aga põhimõtteliselt me teame ju niigi, mis liikmesriikides praegu toimub. näiteks Itaalias anti välja, mm, antakse välja lähenemiskeeld aga tihti juhtub ka nii, et äh, lähenemiskeeldu ei anta välja, sest naine küll äh, kaebab äh, mehe peale politseile, kuid politseinikud ei tee mitte midagi, sest nad ei võta teda tõsiselt ja seetõttu vägivald eskaleerub ja võib lõppeda näiteks mõrvaga. ja sellepärast ongi nii oluline, et me võtaksime vastu konkreetse õigusakti, paneksime selle kirja ja selle alusel saaksid inimesed ka tõelist kaitset Euroopa Liit peab äh, seda kaitset pakkuma, Euroopa Parlament peab ohvreid kaitsma. ja ma leian, et kõik muudatusettepanekud, mis on esitatud, on äh, tegelikult äh, kasulikud ja liiguvad õiges suunas. ma arvan, et ka raportöörid on teinud head koostööd ja et need muudatusettepanekud, mis on esitatud, muudavad selle teksti veelgi paremaks. nagu ütles eelkõneleja Eh, on väga tähtis vältida seda, et ohver langeks teistkordselt ohvriks siis, kui ta proovib taotleda eh, kaitset. ning Euroopa Parlament eh, saab ohvrit selles osas aidata. ja meie praeguse töö alusel võime me naisi kaitsta ka tulevikus, aitäh! suur tänu, proua Kosta ja nüüd annan sõna proua Kriis Bekile de remercier les, les rapporteurs et tous les collègues qui se sont proua esinaine, ma soovin tänada proua esinaine, suur aitäh, ma soovin tänada ka raportööre, kes on teinud seda väga keerukat tööd juba mitu nädalat koos ja ma tahaksin toetada seda, mida ütlesid proua Kosta ja proua Bilbao. sest ma arvan, et me jätame ukse justkui lahti või otsad lahtiseks, kui me püüame ennast alles veenda selles, et üle-euroopalist lähenemiskeeldu on üldse vaja. me oleme eelnevatel koosolekutel seda teemat samuti puudutanud ja me kõik oleme ju nõus, et ohvreid on vaja toetada. ohvrid tavaliselt on naised. kuid ma tahaksin siinkohal lisada, et nad ei ole mitte alati naised see raport võimaldab meil ehk ähm, ehk üle-euroopalise õigusliku aluse, alusel võtta vastu üle-euroopalise ähm, võimaluse ohvreid kaitsta. tarvis on saavutada kiiret edu. ja me ei tohiks siinkohal hoida kinni parteipoliitilisest seisukohtadest, seisukohtadest me oleme kõik veendunud, et meil on vaja seda tööd teha kuna Euroopa on nüüd astumas uude ajajärku, seda seoses Lissaboni lepingu jõustumisega ja sellega, et meil on inimõiguste harta, siis ähm, on vaja neid äh, uusi, seda uut lepingut ja hardat ka arvestada, ehkki võib-olla me isegi ei tunne seda veel piisavalt. ometi on inimõiguste harta midagi sellist, mis kindlasti aitab kaasa ka üle-euroopalise lähenemiskeelu kehtestamisele. seega äh, tehkem seda tööd edasi. ja asjaolu, et meil täna toimub see debatt, et meil on täna ühiskomisjoni koosolek, et kokku on tulnud äh, libekomisjon ja naise, naisteasjade komisjon naiste on hea märk, kuid samas toimub see töö ka õiguslikul tasandil, nagu proua Kosta meile just äh, selgitas ja see tähendab seda, et meil on tegelikult äh, võimalik äh, seda tööd ehitada konkreetsele õiguslikule alusele. Eh, meid on aidanud selles ka Euroopa Parlamendi enda õigustalitused ja see tähendab seda, et parlament võib tõesti oma sõna sekka öelda ja aidata kaasa lähenemiskeelu korrektsele rakendamisele, millega kaitstakse koduvägivalla ohvreid. ja kindlasti on sellise eesmärgi saavutamine kooskõlas Lissaboni lepingu ja inimõiguste hartaga ja seetõttu ma olen täiesti nõus proua Bilbaoga, kes ütles, et me peame kiiresti kokku leppima ajakavas me peame suutma jõuda kokkuleppele, muuhulgas ka kokkuleppele õigustalitusega. võtkem endale vastutus, mida me peaksime kandma. kõik me oleme põhimõtteliselt ju nõus, et ohvreid on vaja kaitsta. ja nii palju, kui äh, mina saan kaasa rääkida, ütleksin ma, et kui meil on olemas selge õiguslik alus ja kui me võtame arvesse seda, mida on öelnud parlamendi õigustalitus siis ähm, oleme me astunud juba äh, sammu edasi. me saame kõik äh, aru, et äh, vägivalla küsimus on keeruline küsimus ja et raportile esitatakse veel ka muudatusettepanekuid, et need on juba esitatud ja need aitavad teksti muuta selgemaks. tekst peab olema nii selge kui võimalik ja see peab tagama, et iga liikmesriik saab kasutada kõiki õiguslikke vahendeid kaitsmaks äh, vägivalla ohvreid või neid, kes alles võivad äh, vägivalla ohvriks äh, langeda. me näiteks kuulsime siin mõne hetke eest ähm, Bulgaaria ajakirjaniku lugu. me kõik tahaksime olla kindlad, et kui kellelgi on abi vaja, siis teda ka aidatakse me kõik eeldame, et ohvreid kaitstakse tõhusalt, nii neid, kes juba on ohvreid, kui neid, kes alles võivad ohvriteks langeda, aitäh! suur tänu kõigile ja raportööridele, aga nüüd annaksin sõna Hispaania eesistuja nimel seisukohtade esitamiseks ja härra Colinos Kohli on see inimene, kes Hispaania poolt seisukohad esitab, palun. Muy bien, muchas gracias, eh, señor presidente, muchas gracias, señor. suur aitäh. suur eh, tänu, kaaseesistujad. vanasti eh, oli nii, et igasugune uus asi ja selle sisseviimine alati eh, tõi kaasa takistusi, see oli selline inimkonna psühholoogiline reegel. iga üks ju kardab muutusi, sest eh, muudatused tähendavad ebakindlat tulevikku. ja seetõttu tekivadki takistused. samuti on eh, olemas selline füüsikaseadus, mille nimi on inerts ja inerts äh, takistab teatavasti liikumissuuna muutmist, vaid pigem soovitakse liikuda edasi äh, samas suunas, kui liiguti. nii palju siis äh, takistustest. aga nüüd need ettepanekud, mis me oleme, millega me tegeleme on kindlasti olulised Euroopa Liidus ja nendega me olemegi seadusandlikust vaatevinklist tegelenud. aga eh, me rääkisime siin ka inertsist, mis on edasiliikumise eh, takistuseks. Eh, siis takistada võib ka näiteks andmete puudulikkus äh, Ehm, teatud riikides, nagu näiteks Ühendkuningriik, Hispaania, kus toimuvad eh, teatud muutused küll, aga otseselt sellesisulisi andmeid neil kogutud ei ole, sest eh, sõltub muidugi väga palju ka sellest, kuidas statistikat klassifitseeritakse. näiteks eh, naiste vastane vägivald Äh, ei lähe mitte siis liigitamisele nagu perekonnavägivald, vaid lihtsalt liigitatakse, ütleme, tavaliseks mõrvajuhtumiks. minu arvates on meie raportöör teinud suurepärase sissejuhatuse meie teemasse. Äh, õiguslikku alust ei saa kasutada ka mingi väljavabandava äh, teemana. meil on kaks kirjalikku raportit, üks siis nõukogult ja teine ka õigustalituselt, ehk õiguslik alus ei saa olla mingiks probleemiks. juhul, kui mõni äh, raport on olnud selle äh, siis ähm, teema algatamise vastu, siis Hispaania eesistujana kindlasti seda ei ole. Äh, meil on kaks kirjalikku raportit meie õigustalituselt, mis on toetaval seisukohal ja siis ka nõukogud, aga ikka inimesed nimetavad siin õiguslikku alust. kui palju me siin õiguslikule alusele saame tugineda või on need ainult negatiivse suhtumisega inimesed, kes soovivad seda teha? ja eh, takistavad seeläbi ka edasiliikumist ja eh, täiesti õigesti nimetati siin poliitilise tahte küsimust, sest kõik sõltub sellest, kas on olemas poliitiline tahe selle teemaga edasi liikuda või mitte. ja ähm, lähenemiskeelud, mis on siiamaani olnud territoriaalselt piiratud, peaksid nüüd kehtima üle terve Euroopa Liidu, see on see küsimus ja siin ei ole õigusliku alusega mitte midagi tegemist, tegemist on ainult poliitilise tahtega ja äh, poliitiline tahe, ma loodan, et siin ka kõlab. nüüd kahekordne ohvriks sattumine ja inimesed, kes tavaliselt siis äh, on suhteliselt isoleeritud olukorras äh, ohvrina ja nii edasi, need on ka teemad, mida kindlasti peab rääkima ja tõstatama eesistujana Äh, olen ma kindel selles, et äh, praegust teksti parandatakse, sellepärast me äh, seda siin praegu arutamegi, et tekst pea-, saab olema tõhusam ja selgem, see on täiesti kindel. ja olen veendunud, et te ka suudate lahendada selle, kuidas kahekordseks ohvriks sattumist vältida millistes riikides peaks kõik see olema rakendatav, ma ütleksin kõigis liikmesriikides. Need, kes ei äh, osale vabaduse ja õigluse äh, ruumis, võib-olla nad siiski soovavad äh, selles tegevuses osaleda, sest oleks absurdne öelda, et et äh, teatud riikides näiteks lahendatakse taolisi olukordi kriminaalmenetluse järgi, näiteks Hispaanias, Prantsusmaal ja äh, Itaalias, Austrias näiteks ei käiks see kriminaalkuritegude äh, alla, ehk siin tuleb ka menetlused läbi mõelda äh, me, inimesed ütlevad, et me siin tsiviil- ja kriminaalmenetluse ajame juba omavahel segamini. ei, sugugi mitte, sest teha tuleb see, mida, mis on vajalik. ehk siis tegutseda nii, et äh, ei äh, tekiks uusi ku-, ku-, kuritegusid. ja siin äh, võib-olla mõnedes riikides äh, Äh, riikides tõepoolest siis saab neid lahendada tsiviilmenetluse läbi ja mõnedes kriminaalmenetluse läbi, aga selle tuleb paika panna. ja varem või hiljem äh, peame me ju leppima sellega, et õiguslik olukord on erinev riikides ja äh, ei olegi nii, et varem või hiljem, vaid praegu siin ja, ja kohe siis inimesed on siin nimetanud ka selle, et kas see üldse on kõik läbiviidav, teostatav. Äh, muidugi õiguslikult seisukohast on ju nii, et igaüks võib kahelda, aga meil on kaks ähm, õigustalituste raportit, ehk siis teiste sõnadega äh, juriidilisest seisukohast mingeid kahtlusi ei ole, see on täiesti äh, kindel. ehk kui eh, jällegi siinkohal peaks komistuskivi tekkima, siis ju kerkib uuesti siis küsimus poliitilisest tahtest. ja juhul, kui meie eesistujana oleksime kahelnud, me oleksime samuti tagasi võtnud selle teema. Ähm, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eh, ettepanekud eh, arutelu teemade osas hõlmavad mitte ainult lähenemiskeelu teemat, vaid ka teisi siis inimeste kaitse teemasid, ehk me kavatseme kasutada rohkem aega nende teemade arutamiseks, see kindlasti ei saa olema lihtne. meil on väga palju neid teemasid, mida tuleb äh, arutada ehk ohvrikaitse laiendamine väljaspoole oma liikmesriigi piire Eh, siis eh, et eh, lähenemiskeeld laieneks ka mujale. nii et see on väga selge. mis aga puudutab artiklit kolm aluslepingus, siin on nimetatud ka ajalist piirangut kolm kuud mis äh, peaks olema siis periood, kus äh, vabaduse ja turvalisuse õigusruumiga on võimalik ühineda. Äh, kolm kuud ja kahekümne ühes liikmesriigis on olukord sama, Ühendkuningriigis on opt-out, nemad kavatsevadki rakendada opt-out'i selle süsteemi osas Eh, erandit ja iga, me räägime siin neljanda juuli eh, siis eh, nõukogust kuni Belgia eesistumisperioodini. vaatame, kas nad saavad opt-out'i või mitte ja ootame oktoobri nõukoguni, vaatame, mis siis saab mulle tundubki, et rohkem ei ole praegu tarvis öelda, ma usun täielikult, et selles parlamendis on poliitiline tahe olemas, nagu seda juba on ka väljendatud ja olen kindel, et Belgia järgmise eesistuja maana jätkab selle teema käsitlemist. kuid äh, pärast seda, kui meie ähm, siis äh, eesistumisperiood lõpeb, siis ka pühendame sellele teemale. suur tänu, täname Hispaania eesistujat ja nüüd annaksin sõna proua Fraule komisjonilt, eh, komisjoni seisukohtade ärakuulamiseks, palun. suur tänu, kaasesimehed, tere õhtupoolikust kõikidele. teema on loomulikult äärmiselt tõsine ja nii nagu ütles eh, lugupeetud eh, saadik Bilbao, ei kahtle keegi selles, et meil on tõepoolest vaja eh, kaitsta ohvreid, teha seda tõhusalt, jätkusuutlikult, olenemata sellest, kes need ohvrid on aga väga sageli siin tuli ka välja, et tegemist on haavatavate noorte inimestega. ainus küsimus on, kuidas Eh, niisugust kaitset pakkuda, mis oleks rakendatav, jätkusuutlik ja poliitiline tahe on kahtlemata väga kena asi, aga poliitilist tahet demokraatia tingimustes juhib õigusriik ning eh, seepärast eh, on oluline, et me, et me toimime vastavalt aluslepingutele, keegi võib muidugi arvata, et mingi asi on õige, aga siiski me peame eh, sõltuma lepingutest ning lepingutes on väga selgesti öeldud, milline vahe on eh, kriminaalõigusel ja tsiviilõigusel ja eh, nüüd arvestades neid arutelusid, mis on äh, olnud väga ägedad paljudes liikmesriikides, eh, mis puudutasid just Lissaboni lepingu ratifitseerimist, siis te teate, et üks eh, teema, mis eh, tekitas vastakaid arvamusi, oli Euroopa Liidu pädevus kriminaalõiguse vallas ja sellepärast me peame seda arvestama ja me peame arvestama reegleid ja neid ka rakendama just nimelt sellepärast e, peab e, liikmesriikide poolt tulnud ettepanek e, puudutama ainult kriminaalõigust, mitte tsiviilõigust. loomulikult me võime rääkida ühenduse eesmärkidest vastavalt artiklile kolm kuid siiski komisjon eh, arvab teistmoodi kui teie õigustalitus. Eh, väga kahju, aga me arvame, et Euroopa Liidu õigust antud juhul ei rakendata õigesti eh, artikkel, ehm, nõukogu arvates artikkel kaheksakümmend kaks ilma selle uue lisandita on täiesti piisav aga mis siis saab, kui me e, võtame arvesse ainult selle artikli, me lihtsalt e, saavutame mingi asja, e, mis lendab tükkideks vastu taevast, kui asi jõuab esimest korda kohtusse. see on väga haavatav lühiajaline süsteem, mis ei anna inimestele seda, mida vaja on aga tegemist on lihtsa moodusega, kuidas me saaksime tulla vastu nendele nõudmistele, mida paljud teist esitasid. kolm institutsiooni peavad omavahel kokku leppima, et kuidas kaitsta ohvreid kõige tõhusamal moel. on vaja, eh, on vaja praegusel hetkel eh, seda mm, kaitset kriminaalõiguse vallas, aga järgmisel aastal, eh, aastal eh, kaks tuhat kaksteist töötada välja uue eh, õiguste mm, raamistiku, mis annab, mille puhul kasutatakse ka uut õiguslikku alust, et oleks võimalik käsitleda tsiviil- ja haldusõiguslikke küsimusi. ma tean, et eh, need õiguslikud eh, detailid teid väga ei huvita, aga me peame neid arvestama sellepärast, et eh, tegemist on õigusriigiga. meie meie tegutseme põhilepingute alusel, kuid meil on õigus vastu võtta igasuguseid seadusi, mida me tahame. just nimelt täpselt nii komisjon asja näebki. praegusel hetkel käsitleme ainult kriminaalõiguslikke küsimusi ja kogu süsteemi võib lõpetada järgmisel aastal, kui me võtame vastu vajaliku eh, seadusandluse selleks, et kaitsta eh, teiste teisi ohvreid, et eh, liikmesriigid saaksid seda igal pool teha, aga selleks on vaja teist õiguslikku alust. väga kahju, eh, et meie ei kirjutanud aluslepinguid, aga kui aluslepingud juba niimoodi on, siis tuleb neid rakendada tõsiselt ja rangelt sest muidu juhtub nii, et üks kohus, võib-olla e, Euroopa kohus leiab, et tegemist on mittekonstitutsioonilise e, reegliga ja see ei ole kellelegi kasuks, nii et, et e, see kaitse, mille me oma arvates paika paneme, ei ole üldse vettpidav sellepärast ma tahan öelda, et institutsioonid üheskoos suudavad leida lahenduse, aga lahendus peab olema kaheastmeline, sest niimoodi on kirjutatud alusleping. loomulikult me peame tegema seda nii kiiresti kui võimalik, loomulikult me peame leidma pikaajalise lahenduse, et ohvrit kaitstaks nii nagu vaja. Varmt tack för synpunkterna suur tänu selle seisukoha eest, veel üks kolleeg on palunud sõna. ehk annan sõna praegu kolleeg Jaruedo Atondole. jah, suur tänu. mulle tundub, et me arutelu käigus saime asjadest paremini aru. meil on vaja langetada otsust, kahjuks me ei ole leidnud kokkulepet komisjoniga olles kuulnud, mida komisjon ütles ja olles kuulnud ära ka seda, mis on öelda nõukogul, siis öö, äh, öö, äh, tundub, et kõik arvavad isemoodi, lihtsalt asjade kulg on niisugune. Äh, jätkem siis asja nii, nagu on. see on üks stsenaarium teine asi on oodata ära komisjoni ettepanekud, aga kuulates ära, mida praegu öeldi, siis eh, küsimus on eh, õiguslikus aluses ja praegusel hetkel pakub õiguslikku alust ainult kriminaalmenetluslik lähenemine. ja aga järgmisel aastal eh, on juba paljud asjad meelest ära läinud, kui tuleb komisjoni ettepanek Äh, nüüd komisjon või nõukogu on esitanud hoopis teistsuguse õigusliku aluse analüüsi, kuid siiski meil oleks vaja äh, hoogu säilitada. no kui me ütleme, et praegu meil ei ole õiguslikku alust, no hästi, aga langetage mingisuguse otsuse, me lihtsalt räägime kuude kaupa ja räägime veel kuude kaupa samal teemal mulle tundub, et parlament nõukogu initsiatiivil saab langetada otsuse. me võime eh, kuupäeva edasi lükata, eh, nii nagu ütles Rahvapartei, nende ettepanek oli, et muudatused tuleksid hiljem. me võime eh, arutleda nüüd ka fraktsioonides, kas me kõik oleme niisuguse ettepanekuga nõus sest ma tean, et eh, mõned fraktsioonid on asjaga rohkem nõus, teised vähem ja ma saan aru, kui nad ei ole sellega nõus, aga siiski eh, fraktsioonid peavad omavahel kokku leppida, eh, Rahvapartei, liberaalid, sotsiaaldemokraadid ja nii edasi, me peame kõik kokku leppima omavahel ning me peame ka aru saama, et tuleb olla realistlik otsust on võimalik langetada ja kui see on võimalik, siis tehkem see asi ära. on õiguslik alus, on äh, äh, tahe ja tundub, et on olemas ka selline demokraatlik legitiimsus selle asja tule-, ärategemiseks ja kui komisjon tuleb välja järgmisel aastal ettepanekuga, siis palun. suur tänu ja nüüd annan sõna raportööridele, kõigepealt proua Šimenessile, palun. Sí, eh, lo que quería decir que, bueno, otra vez repetir un poco lo... ma tänan võib-olla ma kordaksin natukene seda, mida täna siin öeldud on. me kõik oleme nõus sellega, et me peame selle debatiga edasi liikuma, me peame selgitama, äh, milline olukord on, aga mulle tundub, et praegu ajame me ise ringiratast oma saba taga. kõik on nõus sellega, et midagi peab tegema, aga me ei tea täpselt, kuidas seda teha. tegemist on poliitilise teemaga Äh, aga mõni kõneleja ütleb, et ei ole äh, poliitiline teema. ma olen rääkinud igasuguste äh, poliitikutega ja see ei ole nagu selline poliitiline murelaps. Ähm, küsimus on ju tegelikult selles, kuidas me saame, kui saaksime tõhusalt tegutseda. see on põhimõtteline küsimus või kuidas ma seda formuleeriksin? kui me sellise raporti eh, esitame, siis kavatsen seda kaitsta kogu eh, oma jõuga, aga mulle tundub, et eh, siin võivad tekkida äh, probleemid, seda ei soovita. päevakorda, see on nagu selline avatud äh, küsimus. aga ükskõik, kuidas me ka lõppude lõpuks omavahel kokku ei lepiks, ma arvan, et see on ikkagi väärt eh, tegelemist, see teema. mõelgem eh, korraks minevikule, kus me siis vale teed läksime? Eh, see poliitilises mõttes ei ole ju selline äh, Mm, eh, problemaatiline teema, aga me peame kokku leppima, kuidas edasi liikuda. Eh, mis asi meil valesti on läinud? esitagem endale see küsimus, eh, miks me sattusime siis lõksu, me soovime ju naisi või ükskõik mis soost need ohvrid ka ei oleks, aidata. me teame ka, kes äh, Ähm, ähvardavad ja ohustavad ohvreid, aga me ei tea, kuidas ohvrit kaitsta. me muidugi soovime, et rakendusala oleks võimalikult laialdane ja seepärast peaksid muudatusettepanekud olema sellised, et konsensus, mis tekib, oleks võimalikult laialdane. ma ei sooviks piiratud ähm, lähenemist, see peab olema avatud, konsensuslik juba algusest peale olen ma seda väitnud ja probleemiks on olnud see, et äh, paljud liikmesriigid ei äh, tunnista äh, seda, et selle teemaga peaks praegu tegelema, et Ähm, kuriteo täideviija äh, peaks ka saama lähenemiskeelu ka teises liikmesriigis, juhul kui on tehtud valesid samme. tõesti, minu arvates on see täiesti põhiline asi, me püüame siin ikkagi inimesi aidata, et nad saaksid toetust ja sellest peavad ka ohvrid olema teadlikud see pole sugugi nii, et äh, Euroopa ainult äh, suudab toota sõnu, aga tegelikkuses midagi äh, teha ega läbi viia ei suuda. meil peab olema kindel eesmärk ja peame ka selle eesmärgi ellu viima. aga mingi konsensuslik kokkulepe selle initsiatiivi toita, toetamiseks lõpp kokkuvõttena peaks ikkagi tekkima, me soovime edasi liikuda selle teemaga, komisjonil loodame ka endaga kaasa saada. juuli lõpus või ka septembrikuus jätkame selle teema käsitlemist. mina teen seda praegu, teen seda ka tulevikus, ma olen alati avatud Äh, selle teema osas alati tahaksin komisjonilt midagi teada saada, kuidas edasi töötada, sest ma ei taha midagi valesti teha, tundub, et nõukogu on nõus edasi liikuma, vähemalt ma püüan äh, edasi äh, liikumist tagada. suur tänu, nüüd aga annaksin sõna proua Romerole lõppkommentaariks, palun. Eh, señora presidenta, cuando proua. esimees, kui nüüd eh, komisjon räägib, siis meil ei ole mitte midagi nende käest eh, kirjalikku. kirjalikku on rääkinud selles, eh, komisjon on võtnud sõna sellel teemal, on olnud positiivne siiani. Nad ütlesid, et selleks, et direktiivi eelnõu koostada, on meil vaja eh, kohtuotsust, et üldse oleks võimalik inimest kaitsta. aga kuidas me saame inimest kaitsta, kui kuritegu on juba toimunud? meie tahame ju siin praegusel hetkel kaitsta inimest. et eh, lihtsalt tema puhul kehtib lähenemiskeeld tähendab, ütleb praegu meile komisjon seda, et võimalik on eh, kedagi kaitsta siis, kui on olemas selle kohta kohtuotsus. aga meie tahame, et hoopis eh, kuriteo eh, potentsiaalset korda saatjat hoiatataks. küsimus on ju praegu ohvris, ei ole oluline, kuidas me seda klassifitseerime. E, Hispaanias on ainult viis ohvrit astunud va vastu oma agressorile ja e, nad on astunud ka tagasi, kui asi on jõudnud kohtusse. nii et, et tegelikult mitte mingisugust kohtulahendit ei ole, me räägime siin perekonnaterrorismist. ja teie ikkagi tulete tagasi eh, eh, kriminaalkuritegude juurde. tegelikult kuritegu ju on olemas, kui me tahame inimest kaitsta eh, terrorismi eest erasektoris nii-öelda, siis kui tõepoolest neid inimesi kaitsta tahetakse, siis me peame midagi ette võtma me peame midagi tulevikus paremini tegema. mina eh, ütlen niimoodi, et me ei peaks seda ettepanekut tagasi võtma, me peaksime selle kallal edasi töötama ja las ka teised fraktsioonid mõtlevad. meil on vaja eh, edasi liikuda, arvestades seda, mida siiani juba tehtud on. loomulikult eh, sellel ettepanekul on oma piirangud. aga kui me ütleme, et eh, kas või üks ohver eh, saaks parema kaitse, siis on igatahes see töö ennast ära teeninud. suur tänu, proua Romero. nüüd siis oleme kokku leppinud järgmise ajakava osas. kaheteistkümnes juuli on muudatusettepanekute esitamise viimane tähtaeg. teine september on kuupäev, kui me muudatusettepanekuid arutame ja me hääletame kahekümne üheksandal, kolmekümnendal septembril. nüüd siis äh, tänaksin kõiki kolleege, samuti Liibe äh, komisjoni esindajaid, et nad olid kaasesistujad tänan teid hea koostöö eest kahe komisjoni vahel ja võrdõiguslikkuse komisjon nüüd jätkab oma tänast koosolekut. Thank you, Mrs. Benson. I'm running. It's a pleasure. My next meeting. It's been a pleasure. Please take your seat so we can continue. olge head ja istuge palun oma kohtadele, et me saaksime jätkata. Då fortsätter vi vårt utskottsmöte. nüüd siis aga jätkame oma komisjoni koosolekut ja kui me päevakorda vaatame, siis kõigepealt peaksime päevakorra kinnitama, kuna keegi ei ole päevakorra osas teist arvamust avaldanud, siis sellega ongi päevakord heaks kiidetud. kolmas päevakorrapunkt on juhataja teadaanded. Ähm, kõigepealt sooviksin komisjoni nimel äh, tervitada äh, äh, kohalikke Eh, siis Itaalia Puglia, Calabria ja Abruzzo omavalitsuste esindajaid. tere tulemast meie tänasele koosolekule proua Mateera juhtimisel. Ehm, samuti soovin saadikuid teavitada sellest, et kahekümnendal, kahekümne esimesel juunil Äh, avati Vilniuses Euroopa Võrdõiguslikkuse Instituut ja selles tegevuses on olnud meie komisjon väga äh, tihedalt seotud äh, alates sellest ajast, kui üldse hakati arutama seda, et kas luua Euroopa Võrdõiguslikkuse Instituut. nüüd on see instituut avatud, ma ise osalesin ka ametlikul avamisel Vilniuses ja eh, võin teile rääkida, et eh, lisaks ametlikule avamisele eh, oli korraldatud ka erinevaid kultuuriüritusi, erinevaid kontserte ja eilsel pärastlõunal me paljude siis osalejad sellel üritused eh, andsid teada, milline on võrdõiguslikkuse osas olukord nende liikmesriigis. Eh, osalejaid oli palju, pressikonverentsil oli palju osavõtjaid ja meedia tähelepanu oli suur ning eh, lisaks sellele tehti ka palju intervjuusid erinevate osalejatega. Need olid siis eh, juhataja teadaanded ja äh, proua Tomsonil on vist üht-teist lisada, palun. su, jah, ma tahtsin arutada seda, mis juhtus plenaaristungil, kui eh, Rahvapartei ütles, et me peaksime Figoredo raporti tagasi võtma. ma olin tohutult eh, eh, pettunud, ma olin äärmiselt üllatunud ning ma tõepoolest sain aru, eh, mikspärast mehed peavad naisi naljanumbriks, ei suhtu nendesse tõsiselt. ma olen töötanud kuus aastat parlamendis ja nüüd ma olen siis saanud aru, et tähendab, mina ikka sain aru, et mehe sõna on mehe sõna aga nüüd ma arvan, et kui minu raportit tahetakse äh, hääletada äh, plenaaristungil, siis ütlevad korraga kolleegid äh, nagu lapsed, et sina pole kvalifitseeritud. ja äh, see raport, mille kallal mina praegusel hetkel töötan, on täpselt täis äh, neid fakte, mis on ka teistes raportites ja mina kardan, et minuga läheb täpselt samamoodi nagu Figoreidoga ja ma kardan, et naiste, naisõiguste komisjoni reputatsioon on väga tõsiselt kahjustada saanud. sellepärast ma kutsun teid üles äh,, äh, proua esinaine äh,, arutada kas oleks võimalik kasutada teisi töömeetodeid, sest ma ei taha saada naerualusega. Eh, eh, suur tänu, proua Tomson, ka proua Paur on palunud sõna. Uh, suur aitäh, mina loodan, et saab seda teemat eh, arutada ka koordinaatorite koosolekul, aga ma äh, oleksin rõõmus, kui saaksin äh, proua Tomsoni küsimusele vastata. mulle tundub, et see teema on natukene laialdasem äh, kui lihtsalt lühiarutelu teema äh,. ja tõepoolest, mõnikord valmistab äh, see pettumust, mis äh, toimub nii äh, selle komisjoni sees kui ka selle ümber. Äh, mõnikord on see omavahel seotud, mõnikord ei ole. mis oli põhiteemaks nüüd konkreetsel juhtumil? ja, ja põhjus, miks ähm, asjad sellise pöörde võtsid ähm, oli kahes äh, raportis ehk siin oli kaks lõiget ühtmoodi, võib-olla pärinesid need samast allikast. minu arvates oleks äh, väga oluline pöörata rohkem tähelepanu sellele, mida me raportitesse lülitame ma varem rõhutasin, et ei pruugi panna igasse raportisse kõike. mõned meie kolleegid praktiseerivad sellist lähenemit. see lihtsalt vähendab selle komisjoni äh, reputatsiooni, et me püüame kõike lülitada kõikidesse raportitesse ja see pole tõepoolest kõige õigem lähenemine mulle tundub, et äh, meil on mitmeid küsimusi, mida saaks selle komisjoni töös parandada. mõnikord on mul tunne, et äh, mõned meie kolleegid peaksid olema distsiplineeritumad ja koostööaltimad tööprotsessi käigus, kui raporteid koostatakse, sest mõnikord me tõesti tegeleme väga kummaliste teemadega, näiteks üks välja rebitud teema eelnevalt raportist. üks selline olukord oli, kus raportis palud vaadati uut õiguslikku alust mingi teatud probleemi lahendamiseks. mõnikord me põhjustame mittevajalikke probleeme oma tööga. tänan teid tähelepanu eest. ja ma teeksin ettepaneku selle teema juurde tagasi pöörduda koordinaatorite koosolekul ma tänan. pidin just ütlema, et tegemist on olulise aruteluga ja seda peaks koordinaatorite koosolekul jätkama. ainult üks kommentaar minult poolt. meie, kes me kõik oleme selle komisjoni liikmed, peaksime ju vastutama selle eest, et võrdõiguslikkuse küsimustega tegelema, aga vastutama ka selle eest, et Äh, me tegutseksime selliselt, et meie mõju suureneks parlamendis. ja nagu öeldud, proua Bauer, ma loodan, et me järgmisel koordinaatorite koosolekul tuleme selle teema juurde tagasi, sest tegemist on olulise aruteluga. aga nüüd liikugem edasi päevakorraga ja järgmine punkt on protokollide kinnitamine viieteistkümnenda mai, kuueteistkümnenda mai ja kolmanda, neljanda mai eh, siis eh, koosolekutest ja teie paberites on olemas ka need protokollid. ja nüüd liigume edasi. viies punkt. Eh, see puudutab naiste rolli vananevas ühiskonnas ja koordinaatorid otsustasid kahe tuhande üheksanda aasta septembrikuus, et eh, tuleb koostada see oma algatuslik raport vastavalt aluslepingu lõikele viiskümmend kaheksa ja nüüd tahaksin meie raportööri seisukohti kuulata. proua Piedikäinen, teile annaksingi nüüd sõna, palun. aitäh teile, proua esinaine ma tahaksin kõigepealt rõhutada, et naiste vananemise küsimus meie ühiskonnas muutub järjest aktuaalsemaks, sest me teame, et kogu ühiskond vananeb. ning suurema osa eakatest moodustavad naised, nii et see on naiste küsimus. kõigepealt on aga tarvis rääkida sellest, milline on üldine suhtumine eakatesse inimestesse ja vananemisse nii ühiskonnas kui liikmesriikides. tihti on see suhtumine negatiivne ja vananemist peetakse koormaks ja probleemiks. seega sildistatakse vananevaid inimesi diskrimineerival moel, nagu mina seda ütleksin. ja kõikidesse vananevatesse populatsioonidesse üldiselt suhtutakse nii, ning see on kahjuks heitnud suurt varju teenustele mida pakutakse eakatele ja ka eakate vajadustele ja lisaks toob see kaasa selle, et äh, saadakse halvasti aru, et ka eakad on tähtsaks oha, osaks ühiskonnast, et äh, ka nemad annavad ühiskonnale midagi, sest nad saavad pensionit ja et nad tihti töötavad ka äh, mitteametlikult kolmandas sektoris ja sellega aitavad kaasa üldistele arengutele ja seega peaksid liikmesriigid ja erinevad institutsioonid tegema rohkem, et kuvand eakatest oleks õiglasem ja äh, parem ja ausam. ning teine üldine küsimus, mida tahaksin siin käsitleda, on praegune majandus- ja sotsiaalkriis, mis on eriti tõsist äh, häda äh, riigivõla tõttu põhjustanud liikmesriikidele ning kuna me teame, et naised ja eakad, aga eriti eakad naised eh, tihti ikkagi sõltuvad väga suurel määral sotsiaalabiteenustest ja erinevatest turvavõrkudest, mida luuakse just eh, riikliku, eh, riikliku eelarve abil, siis kõige raskemalt on majandus- ja sotsiaalkriisis kannatada saanud just eakad naised ja nad on kõige haavatavam ühiskonnarühm ja me peaksime sellele rohkem tähelepanu pöörama ja olema sellest teadlikumad. ning võtma erinevaid äh, vastumeetmeid, et võidelda selle nähtusega. kolmandaks tahaksin ma rääkida ühest üldisest põhimõttest. ja see on nimelt see, et meil on vaja õigustepõhist lähenemist eakatele naistele sest meil on ju õigustepõhine lähenemine eh, soolise võrdõiguslikkuse asjus ehk siis ei ole mitte tarvis vahetada poolt või asuda otsima mingisugust teist või kolmandat arvamust, vaid eakatel naistel on õigused ja meie peaksime seetõttu valima õigustepõhise lähenemisviisi. seda Ehm, on rõhutatud ka Lissaboni lepingus, kus on räägitud äh, põhiseaduslikest õigustest, kuid äh, kahjuks Euroopa Liidu institutsioonid seda tõeliselt ei tunnista ja liikmesriigid samuti mitte. ja seetõttu ma pean kõige tähtsamaks asjaks äh, võitlust diskrimineerimisega ning see tähendab, et diskrimineerimisvastane direktiiv tuleb vastu võtta võimalikult kiiresti et meil oleks olemas tõhus meede põhiõiguslike, põhiõiguste kaitseks. ja teine tähtis osa õigustepõhises võitluses on see, et diskrimineerimine võib tihti esineda mitmel tasandil ja mitmel moel on äh, ka väga peidetud diskrimineerimist, mida inimesed ja ka institutsioonid äh, tihti isegi ei pea diskrimineerivaks käitumiseks, kuigi nad seda ise teevad. näiteks äh, kui eakale keelatakse mõnda teenust või pakutakse teenust, mida ei saa kasutada naised või eakad naised või kui ei võeta äh, kuulda naisi, ometi otsustatakse samal ajal just seda, milliseid teenuseid ja kuidas tuleb nendele naistele pakkuda. seega meil oleks vaja rohkem öö, äh, reserve ja oleks vaja ka paremaid seiremehhanisme, et öö, ähm, diskrimineeritaks vähem eakaid ja vähem naisi ja väga oluline on välja töötada regulatiivmeetod, kus nii Euroopa Liit, Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamendi näol ning ka liikmesriigid ise järgiksid, jälgiksid seda, kuidas toimub äh, soo ja vanuse põhimine diskrimineerimine ja annaksid sellest aru ning annaksid aru ka sellest, kuidas valitsused ja Euroopa Liidu institutsioonid kavatsevad, äh, kavatsevad astuda samme, et need puudujäägid korvata. muidugi on tarvis ka määratleda, milline eakas, milline naine üldse on eakas, kust see piir jookseb kuid, kuid siin võime me ikkagi arvestada ka neid naisi, kes veel käivad tööl, kuid on ikkagi juba vananemas. ja me teame kõik, et ka töökohal toimub diskrimineerimine, kuigi see on lubamatu, sest seda keelab olemasolev õigusloome me teame kõik, et see on ikkagi olemas, et on olemas äh, klaaslagi, äh, mis tähendab seda, et eakatel naistel on igal juhul äh, raskem saada ametikõrgendust võrreldes samaväärsete meestega. ja kui me vaatame töötuse määrasid, siis naised, kes on vähemalt neljakümne või mõnikord ka viiekümne aastased, leiavad töökoha suurema vaevaga kui eakaaslastest mehed ja just sellele peaks Euroopa Komisjon panema suuremat rõhku ning välja töötama jätkumeetmed selleks, et järgitaks kehtivaid ja korrektseid põhimõtteid ja astutaks vajalikke samme tööelus ja seoses asjakohaste direktiivide ja teiste mehhanismidega. tööelu ja naiste vananemine on teemad, mida käsitlen veel kahest aspektist. esimene neist on pension sest eh, tihti eh, on naisi, eh, kes on pidanud jääma nii-öelda kahepoolselt kannatajaks, kõigepealt nad hoolitsevad oma laste eest ja töötavad selle pärast vähem ja hiljem nad hoolitsevad abi vajavate vanemate või teiste sugulaste eest ja see tähendab seda, et kokkuvõttes nad teenivad vähem pensionit ja sellele lisandub veel erinevatele sugudele makstava palga vahe, nii et kokkuvõttes saavad paljud eakad naised palju vähem pensionit kui mehed. see tähendab seda, et meil oleks vaja paremat lähenemisviisi pensionisüsteemile, mitte kogu aeg mõelda, kui palju pensionite maksmine meile kõigile maksma läheb, sest tänapäeval räägitakse ennekõike sellest, kui kallis see süsteem on, vaid tuleks vaadata ka sootundlikkuse küsimust ja seda, kuidas me saaksime muuta pensionisüsteemi selliselt, et ta võtaks rohkem arvesse naiste, äh, naise eluspetsiifikat. ning erinevad vastutusalad ja pädevused, nende kohta ütleksin seda, et liikmesriigid võiksid pikemas perspektiivis äh, sisse viia eripuhkuse, mida saab, erilise hoolduspuhkuse, mida saab võtta hoolitsemaks äh, abi vajavate pereliikmete eest, see sarnaneks vanemapuhkusega, mida saab võtta praegu. ma arvan, et et vastav eh, direktiiv, et peaks olema vastav direktiiv, mis kehtiks eh, üle-euroopaliselt. siis eh, ma olen kirjeldanud ka konkreetseid samme, mida tuleks teha nii tervishoiu kui sotsiaalteenuste vallas. jällegi tuleks käsitleda tuleks mõelda õigustepõhiselt, kui kujundatakse uusi teenuseid, tuleks mõelda sellele, et teenused peavad olema kättesaadavad igas mõttes, et ähm, tuleb välja töötada toetussüsteem mitteametlike hooldajate jaoks, sest äh, kui pereliige vajab abi, siis keegi tavaliselt peab temaga koju jääma ning tähtis osa sellest süsteemist on ka Euroopa tegevuskava kiire äh, elluviimine, tegevuskava, mis puudutab äh, Alzheimerit, sest me teame, et äh, üks kolmandik inimestest, kes on rohkem kui seitsmekümne viie aastased, võivad mingil ajahetkel, mingil ajahetkel tõenäoliselt haigestuvad Alzheimerisse. ja kui me vaatame tervishoiusüsteemi Euroopas, siis meil on vaja sootundlikku spetsiifilist süsteemi, mis puudutab soovitusi, Äh, soovitusi toitumise ja ravi kohta, sest, sest äh, näiteks äh, südame-veresoonkonna haiguste puhul tuleb toituda ühtemoodi ja ja neid haigusi saab ennetada ja äh, näiteks äh, ka rinnavähki saab ennetada, kuid mitte kõigil ei ole piisavalt kättesaadav informatsioon, kuidas seda just peaks tegema. see on lihtsalt näide. ja lõpetuseks tahaksin ma märkida veel ühte tähtsat asja. nimelt, et meil on vaja ka panustada ressursse, seda nii ühenduse tasandil kui ka liikmesriigi tasandil, selleks, et kiirendada uusi algatuslikke meetmeid, näiteks äh, mõtlen ma siin digitaalagendale ja uutele tehnoloogiatele, mille abil oleks võimalik aidata vananevat populatsiooni, eriti eakaid naisi. ja seda saaks teha äh, koostöös kasutajatega, kelle jaoks need uued tehnoloogiad ju mõeldud on seetõttu oleks väga hea, kui Euroopa Komisjon enne kahe tuhande üheteistkümnenda aasta lõppu töötaks välja tegevuskava, kus äh, uuritakse seda, mismoodi leida ressursse uute teadusuuringute jaoks seoses eakatega, milliseid meetmeid saaks võtta, et parandada ravi kvaliteeti, et äh, tõsta äh, sotsiaalsüsteemi tõhusust, sealhulgas siis pensioniskeemid, osaline tööaeg ning eakate inimeste õiguste rikkumise jälgimine ja vastumeetmed, diskrimineerimise keelamine ja ennetamine ning mitteõigusloomelised meetmed teadlikkuse tõstmiseks seoses eakate vastase diskrimineerimisega. kokkuvõttes tahaksin ma siis öelda, et et ma olen hoolikalt kuulanud proua Bauerit, kolleegi, keda ma üüratult austan, kuid ma arvan, et siinkohal tuleks, tulekski just rääkida, et meil on vaja eh, direktiivi üldiste eh, avalike teenuste jaoks, sest neid teenuseid on eh, nii väga vaja just eakatel, kellesse me peame suhtuma õigustepõhiselt. minu raportis tegelikult on veel teisigi asjaolusid, mis vääriksid tutvustamist, kuid ma annan nüüd võimaluse kõnelda ka kolleegidel, kes kindlasti tahavad esitada küsimusi ja teha parandusi, mina olen valmis vastu võtma nii palju soovitusi, kui vähegi võimalik, aitäh! suur tänu proua raportöörile, proua Piedikäinenile kõlanud seisukohtade eest ja äh, sõnasoovijate nimekirjas on proua Cornelissen kõigepealt ja siis proua Tomson. palun, proua Cornelissen ähm,. Äh, suur tänu. aitäh ka raportöörile. mulle tundub, et see raport saab olema väga hea, ma olen näinud sellest esialgset mustandit ning see käsitles probleeme juba väga tõsiselt. aga uus versioon hõlmab eh, mitte ainult probleeme, vaid näitab ka väljapääsuteid, eh, näitab, eh, millised võimalused on demograafiliste muutuste ajal naistel. demograafilised muutused on fakt, ei rohkem ega vähem lihtsalt Euroopas suureneb vanemate inimeste osakaal ja iseenesest see ei ole probleem, kui me oskame piisavalt ette näha, mida see endaga kaasa toob. ja lõpuks annab see võimaluse pöörata rohkem tähelepanu nendele probleemidele, millega, eh, millega vananevad naised silmitsi seisavad, sellepärast et nende eh, arv suureneb. kõigepealt on vaja võidelda eh, soo-, vanuselise diskrimineerimisega. tõepoolest, sellele on vaja astuda väga tõhusalt vastu. tervis tähelepanu, mida pööratakse eh, vananevatele naistele tervishoiu-uuringutes, on tõesti väga puudulik. Alzheimer on tõsine teema. ja ma lisaksin sellesse nimekirja veel artriidi, mille all paljud eh, vanemad naised kannatavad ja ka selle uurimiseks oleks vaja eh, rohkem raha ja lihtsalt eh, vaesus muidugi. ja eh, muidugi oleks vaja eh, pöörata tähelepanu ka hooldusele ja vabatahtlikule tööle, millega tegelevad vananevad naised, see on nende panus ühiskonda. mulle meeldib ka see fakt, et tegeldakse eh, naiste osakaaluga töötajate hulgas, et eh, nende puhul on suurem võimalus jääda töötuks. see tegevuskava oleks väga hea mõte ja ma loodan, et komisjon ka sellega kaasa tuleb, igatahes mina toetan seda küll väga tugevalt. aga selle raportiga peaks tegelema ka tööhõivekomisjon ja ka keskkonnakomisjon ja ma küsiksin siis, kas nende käest on küsitud arvamust või kas nad saavad selles töös kaasa lüüa kuidagi teistmoodi? Eh, suur tänu, proua Cornelis ja nüüd proua Tomson, palun. suur tänu, proua esinaine. tahaksin tänada ka raportööri et eh, ta on valinud niisuguse äärmiselt olulise teema. eakad naised on väga paljudes sfäärides nähtamatud, avalikkuse silmidest kõrvale jäänud ja see tekitab probleeme, sest eh, mulle tundub, et eh, kui me räägime üldse vanuritest, siis eh, selles valdkonnas on õigustatud rääkida suulisest eh, dimensioonist, sest eh, just nimelt siin meeste ja naiste olukord erineb väga suuresti. meil on demograafias toimunud dramaatiline muutus, ehm, vanu naisi on rohkem kui mehi ja ja äh, kahe tuhande seitsmekümnendaks aastaks on äh, kümme äh, protsenti inimestest üle seitsmekümne viie aasta vana ja enamus nendest on naised, suurem osa nendest naistest on vaesed naised, sellepärast et et naiste suhe on tööturuga niisugune, nagu ta on, nad töötavad väga sageli osa ajaga, nad on pikalt puhkusel, sellepärast nad eh, saavad vähem raha ja ehm, nüüd, kui avalikus sektoris väga palju raha kokku tõmmatakse, siis eh, on need naised löögi all sellepärast on oluline, et Euroopa Liidus oleks poliitika, mis käsitleks just nimelt äh, vanu inimesi ning pööraks erilist tähelepanu naistele, sellepärast et äh, nad tekitavad äh, suure probleemi kõikides liikmesriikides. suur tänu, proua Tomson ja nüüd annan sõna proua Paljadellile, palun. Chairwoman uh, happened to lugupeetud esinaine, ma olin selle väga hea raporti variraportöör ja äh, ma juba sellise äh, esialgse versiooni ma näen, et see tuleb äh, kindlasti lõpetada. vananemine ühiskonnas on suur teema ja vananevaid inimesi vananevates ühiskondades on palju, nende hulgas naisi palju ja tulevikus, üsna lähemas tulevikus kindlasti eh, see teema muutub veelgi olulisemaks, nii et eh, kindlasti on olemas palju teadusuuringuid vananemise kohta ja selle kohta, kuidas äh, see mõjutab Euroopa ühiskonda nii majanduslikust kui ka sotsiaalsest vaatevinklist. aga sotsiaalsed ja eriti psühholoogilised vaatevinklid on siinkohal huvitavad. ainult paar väikest märkust selle raporti pealkirja osas, naiste roll vananevas ühiskonnas, kas eh, see peaks ikka niimoodi olema? tähendab, äkki peaks pealkirjaks olema äh, Ähm, eh, siis vananevate naiste roll vananevas ühiskonnas. ehk eh, võib-olla peame mõtlema, kuidas ehm, seda pealkirja sõnastada. nüüd eh, Lissaboni leppe kahekümne esimese ja kahekümne viienda lõike osas ma olen täiesti nõus, me selle teemaga tegelemise osas oleme täiesti vabad ehm, nüüd poliitiliste seisukohtade kohta tahaksin öelda, et erinevates Euroopa ühiskondades, kus on nii palju erinevusi selles osas, kuidas küsimustele lähendada, ma arvan, et kui meil oleks teadusuuringuid, oleks norme ja standardeid, siis peaks see aitama liikmesriike oma süst-, süsteem nendele ähm, küsimustele hästi koordineeritult kohaldada. ja me oleme juba näinud ähm, mitmeid erinevusi meie ühiskondades ka hiljuti Ehm, kui toimus äh, siis majanduskriis, solidaarsus komisjoni ja mitte parlamendi poolt siis näitas seda, et me peaksime oma tundlikkust sotsiaalsete äh, teemade osas suurendama ja muuhulgas puudutab see ka vananevat ühiskonda ja äh, vanemaid naisi selles ühiskonnas. Need naisi nähakse passiivsete objektidena pigem, mitte aga aktiivsete objektidena. kui neid vaadatakse tarbijatena, sellisel juhul peaks neid ka eriliselt kohtlema, aga vastasel juhul lihtsalt koheldakse neid pigem passiivsete objektide, mitte aktiivsete objektidena ähm, Mm, siin on nimetatud seda, et tervishoiusektoris äh, peaks äh, koolitama inimesi, kes tegelevad vanemate inimestega, aga peaks ka kaasama vanemaid inimesi vanade kodudes tegutsema. ma olen ise näinud seda, et äh, inimesed vananevad palju kiiremini, kui nad lihtsalt on, aga kui neid kaasatakse äh, ürituste korraldamisesse, igapäevasesse ellu, siis on olukord hoopis teine, võib-olla siis äh, peaks ka suhtumine vanadekodusse olema teine või hooldekodusse, et see ei ole ainult mitte koht, kus hospitaliseeritakse vanemad inimesed, vaid need on kohad, kus vanemad inimesed saavad äh, veel oma elu nautida, osaleda selles elus ja ise oma elu juhtida ma nõustun raportööriga ka selles osas, et väikesed pensionid on tavaliselt väikeste sissetulekute tagajärg. ja muidugi sõltub see sellest, et naised on lapsehoolduspuhkusel, hooldavad oma vanemaid vanemas eas. ehk see on tasustamata töö ja see mõjutab nende heaolu, kui nad ise vanaks saavad kuigi ähm, nad ju teevad tööd. ehk kuidagi peaks omavahel ühitama selle, et ähm, saaks nii tööd teha kui ka laste eest äh, hoolt kanda, kui ka vanemaid hooldada, nii et tõepoolest on tegemist võiviil, võileiva põlvkonnaga, sandwich generation ja sellest vaatevinklist ma loodan, et raporti lõppversioonis äh, nimetatakse seda, et teatud ühiskondades, mitte kõigis ühiskondades, need äh, naised, kes jagavad kõiki neid komplitseeritud rolle, äh, siis mida töötav naine peaks täitma oleksid siis kuidagi ka respekteeritud, aga kõlanud mõtteid toetaksin ka selles mõttes, et ähm, vanemad naised on ju andnud oma suure panuse perekonna heaks ja neid ei peaks jätma kompensatsioonita näiteks vanaemad, ähm, mitte otseselt ainult vanaemad, vaid lihtsalt vanemad naisterahvad, kes soovivad nii-öelda vanaema rolli täita, kindlasti mõjutavad ühiskonda tervikuna väga positiivselt. me teame ju seda kõik, kui olulised vanaemad on ähm, laste turvalisuse üle, turvalise üleskasvamise perioodil ehk me peame kasutama vanemaid naisi nii, et nad toetaksid perekonda, seeläbi ka kogu ühiskonda ja see aitaks ju ka tööeas naistel karjäärile pühenduda vabamalt. ja samas on lastel üleskasvamise perioodil olemas see hool ja hellus, mida nad vajavad ja naised saavad pühendada tööelule. see on artiklis kolm siin ka mm, ettevaatlikult ära toodud, me peaksime seda siin võib-olla rohkem rõhutama, et äh, kahe tuhande 2000 kaheteistkümnes aasta peaks olema aktiivse vananemise ja põlvkondade vahelise solidaarsuse aasta. muus osas tänan raportööri, aitäh! aitäh ja nüüd annan sõna proua Bauerile, palun! Thank you very much! suur tänu, proua esinaine! mina tahaksin tänada Sirpa selle raporti eest mulle tundub, et tegemist on teemaga, mis pakub üldist huvi. on tulnud aeg selle küsimusega tegelemiseks. mõned kommentaarid minu poolt. võib-olla ka mõned küsimused. artikkel viis. mulle tundub, et äh, äh, selle ettevalmistatava direktiivi kõrval, mis puudutab diskrimineerimist, on äh, meil juba teatud tüüpi direktiivi olemas, kõige, vähemalt kaks on öö, olemas. üks puudutab tööturgu juurdepääsu teenustele. aga mulle tundub, et me ei tea, kui, kuidas need direktiivid töötavad, kuivõrd efektiivsed nad on. võib-olla oleks huvitav seda täpsemalt teada, mul on niisugune tunne, kuigi ma ei ole asja kontrollinud, et Dublini fondil on, ähm, on teatud uurimistööd selles vallas ära tehtud eh, suhteliselt hilja, paari, paari aasta eest. igatahes, eh, kui see ei olnud mitte konkreetselt eh, selle teema kohta, siis puudutas see tööturgu ja kaudselt on need andmed seal olemas ning oleks hea vaadata, kas midagi on olemas või ei ole, sest võib-olla sealt annab midagi üle võtta oma teema käsitlemise puhul. ja mulle tundub ka, et me peaksime rohkem eh, eh, pöörama tähelepanu sellele nii-öelda eh, kulupäiste majandusele, sest siin on tohutu potentsiaal. ja mitte ainult selles osas, et need äh, inimesed on passiivsed, eriti vananevad naised. et neid ei vaadata mitte ainult tarbijatena, vaid et neid vaadatakse kui teenusepakkujaid. iseenesest äh, on see huvitav teema ning äh, mul on hea meel, et raportöör rõhutas, et nendel kulupäistel on ka väga suur aktiivne lisandväärtus võib-olla me peaksime põhiõiguste ametilt paluma mingit raportit diskrimineerimise kohta vanade inimeste diskrimineerimise kohta. mulle tundub, et ähm, see oleks nagu nende teemavaldkond, mitte komisjoni töövaldkond. aga siis on mul veel artikkel kakskümmend neli kohta küsimus ma ei tea, kas äh, tegemist on siin tõlkega sest mõnikord meil ikkagi on tõlkega probleeme, kuidas me peaksime aru saama sellest, et räägitakse garanteeritud õigust, garanteeritud õigusest baas sissetulekule. ma tean, et tööhõivekomisjoni raportis räägitakse miinimumsissetulekust. seal just tegeldakse selle teemaga aga igatahes tegemist on äh, probleemiga. mida tähendab siis, isegi kui tegemist on minimaalse sissetulekuga, siis mis tähendab garanteeritud õigus minimaalsele sissetulekule? me peaksime seda teemat käsitlema, aitäh. suur tänu, proua Marin. järgmine sõna saab, palun. Äh, aitäh minu meelest on tegemist väga tähtsa teemaga. ja see on seotud ju kogu Euroopa rahvastiku vananemisega, kuid kindlasti ka asjaoluga, et naised elavad keskmiselt kauem kui mehed ja seega vananemine kokkuvõttes puudutab neid rohkem üks kahest eakast naisest võib elada sajaaastaseks seega võivad väga paljud inimesed äh, saada tulevikus äh, sajaaastasteks või veelgi vanemateks ja seetõttu on vananemine naistele just eriti oluline. tahaksin veel kord äh, tulla tagasi nende punktide juurde, mida käsitles raportöör. kõigepealt siis naiste roll vananevas ühiskonnas. milles on naiste roll? kohe raporti alguses on öeldud, et me peame nägema muutusi hoiakutes eakate ja vananevate naiste vastu. Edith Bauer ka just praegu kirjeldas neid probleeme. vananev ühiskond ei ole ju lihtsalt ühiskond, kus inimesed kus inimesed lihtsalt on, vaid vananev ühiskond peab olema selline, kus kõik kaasatakse, kus kõik saavad mingit tegevust mingis sektoris, sest nad on osaks ühiskonnast. ma ei taha öelda, et tuleks muuta kogu ühiskonnakorraldust, vaid lihtsalt, et tuleb leida mingeid uusi mooduseid vananevate isikute hõlmamiseks. ja mitte lihtsalt jätta neid kõigest kõrvale. kõigest sellest, mida teeb töötav elanikkond paljugi oma jutust äh, jätan ma rääkimata, sest seda on teised juba rääkinud, kuid äh, teise tähtsa asjana tahaksin ma öelda, et äh, punkti üksteist sõnastus pakub mulle huvi. siin on öeldud, et naised peaksid saama teha rohkem tasustatud töötunde nädalas et nad peaksid saama iga päev tööl käia ja teha kokkuvõttes rohkem tasustatud töötunde nädalas. oma karjääri kestel on naised tavaliselt ähm, inimesed, kes saavad vähem palka kui mehed. põhjused on erinevad ja karjääri lõpus on nad töötanud vähem aega kui mehed. ja see tähendab seda, et erinevused meestega võivad olla isegi väga suured ja see on täiesti aktsepteerimatu, kuid me peame olema tähelepanelikud punkti üksteist sõnastuse osas. me ei tohiks öelda vastupidist sellele, mida me tegelikult tahtsime öelda, kui me soovime, et teist saadaks ka aru ja seetõttu leian ma, et meil tuleb olla ettevaatlikum ma usaldan raportööri seisukohti, kuid minu teada on palgatasemed tõesti väga erinevad. ja seda, et kokkuvõttes saaks naine sama palju palka kui mees, tuleb lahendada teisiti kui lihtsalt tõstes tema töötatud tundide arvu. kui me jätame siia sellise sõnastuse, siis jääb mulje, et naine peaks lihtsalt rohkem tööd tegema, et sama palju palka saada selleks, et selleks, et äh, naine tänastel tingimustel saaks sama palju palka kui mees, peaks ta töötama veerand aastat kauem kui mees. nii näitab lihtne arvutus. tema aasta peaks olema kolm kuud äh, pikem, selleks et ta saaks sama palju palka. Äh, kuid tegelikult on meil vaja lihtsalt rohkem paindlikkust osalise tööaja ja jaotatud töökohtade suhtes ja minu meelest ei ole punkt üksteist ka üldsegi õiges kohas. Mm, tähendab, see osa, mis puudutab osalist tööaega ja tööjaotust, peaks olema hoopis punktis kaksteist, sest vananevas ühiskonnas on vaja ju leida igasuguseid uusi võimalusi kombineerida puhkust ja tööaega. nii et need inimesed, kes peavad eh, hoolt kandma näiteks oma vana, vanade vanemate eest, neil on vaja paindlikumat tööaega kuid see toob kaasa veelgi rohkem äh, seisakuid nende tööelus ja kokkuvõttes väiksema pensioni. ma pooldan uusi töö- ja puhkeaja kombineerimise võimalusi. me teame, et inimestele antakse näiteks äh, ähm, lapse eest hoolitsemiseks praegu puhkust, kuid äh, vanemate eest hoolitsemiseks ei ole mingit ametlikku puhkust ette nähtud ja see tähendab seda, et kui inimene hoolitseb oma vanemate eest, siis seda teeb ta omal riisikul ja see tekitab tema karjääris äh, seisaku. ja seega on meil vaja rohkem äh, tööjaotust ja osalist tööaega. kuid erinevused palkades tulenevadki ennekõike sellest, et naine peab palju rohkem töötama osalise tööajaga oma karjääri kestel kui mees ja tegema seda erinevatel põhjustel. ja seetõttu pangem tähele, kuidas punkt üksteist on sõnastatud, et mitte töötada iseendale vastu, aitäh. suur aitäh ka teile, proua Oviir. tänan, proua juhataja. ka mina tahtsin rääkida punktist kakskümmend neli ja kuna seda juba proua Bauer nimetas, siis ma sellest pikemalt ei räägiks aga ei ole ka arusaadav kui räägitakse mingist garanteeritud põhisissetulekust mis sõltub veel liikmesriigi elatustasemest vast oleks siin mõistlik rääkida näiteks elatusmiinimumist see on ka ka riikides ju ju erinev aga see selleks selge on see et me kõik vananeme ja siin pääsu ei ole ja tänases olukorras kus tegelikult palgalõhe meeste ja naiste vahel kui me vaatame aastate lõikes on ju suurenenud euroopa liidus keskmiselt mõni aasta tagasi oli neliteist protsenti nüüd on seitseteist koma kuus praegu on majanduskriis mis peale seda saab veel olema ja see kõik ajastub pensionis täna me arutame ka proua estrela raportit see on sünnitus- ja raseduspuhkuse teemal. ja ei ole kuulnud ma veel, et me tõstatanud küsimuse, miks rasedus- või sünnituspuhkusel olev naine, kes hoolitseb riigi demograafilise olukorra parandamise eest, ka nii võib ju seda tõlgendada, enesestmõistetavalt ei saa sadat protsenti palka see, et naised saavad pensioni vähem kui mehed, on ju mingisuguse tegevuse või tegevusetuse tagajärg. me peaksime enam jõudma ka põhjustena ja neid põhjuseid püüdma oma dokumentides likvideerida. aga proua Peetekainenit ma tänan, sest see raport on väga kõike hõlmav ja mitte ainult jutustav, vaid ka välja pakkuv lahendusi ja kui me kõik kaasraportööridena ja teised ma olen alde poolt kaasraportöör sellesse oma panuse panema me saame kindlasti väga hea dokumendi ja peame seisma ka selle eest et me ta vastu võtame aitäh Tack fru Ovir och då lämnar jag ordet till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 pooldavad niisugust paindlikku töölepingut ja just tänu nendele paindlikele töölepingutele on võimalik säilitada naiste meeste palgavahet. seega arvan mina, et e, peaks olema reegel ikkagi, et inimesed võetakse e, tööle e, tähtajatult, sest kui tegemist on paindliku eh, töölepinguga, siis põhjustab see ka palgavahet. minu arvates eh, peaks eh, raportis toetama seda ideed, et ikkagi eelistus tuleb anda alalisele töölepingule ning et mõnikord saab kasutada paindlikku töölepingut selleks, ja seda peab rõhutama, et paindlikud töölepingud põhjustavad palgavahe suurenemist teiseks, eh, liikmesriigid peavad pidevalt hoidma silma peal diskrimineerimise probleemidest, sest me räägime siin sotsiaalsest eh, nähtusest, me ei räägi siin lihtsast soolisest diskrimineerimisest, me räägime eh, sotsiaalsest nähtusest, millel on tohutu mõju kahekümne, kolmekümne aasta pärast, kui me praegu ei rakenda mitte mingisuguseid ennetavaid meetmeid. me peame leidma äh, Eh, väga selgesõnalise õigusliku lahenduse, mis eh, probleemi leevendab, sest muidu see probleem kasvab, tööturg eh, on endiselt paigast ära ning ärgem unustagem, et enamuses liikmesriikides on lühi- või kesk-, pikk lähenemine sellele küsimusele, igatahes ei mõtle nad pikas perspektiivis. ma ei tea, kas on võimalik, aga võib-olla me saaksime siiski liikmesriike õhutada eh, eh, pensioniõiguste akumuleerimisele vähemalt ütleme viiekümne ja kuuekümne viie eluaasta vahel sest äh, naised äh, võivad olla tööturul vägagi aktiivsed tänu igasugustele tehnoloogilistele uuendustele. ja siis viimasena räägiksin osteoporoosist. see on äh, niisugune haigus, mis mõjutab paljusid naisi ja seda võib pidada ka kutsehaiguseks igatahes Euroopa Liidus ei ole selles osas palju ära tehtud ning ma arvan, et me võib-olla saaksime eh, siia sisse tuua ka võitluse osteoporoosiga. Eh, suur tänu nüüd proua Seskova ja siis ma annan sõna komisjonile. kõigepealt proua Seskova. suur tänu ma räägiksin kõigepealt punktist kaksteist ja kakskümmend neli. ma loodan, et te mõistate, mida ma räägin e, kõigepealt e, tasustatud puhkus, see on punkt number kaksteist. ja kakskümmend neli e, punkt, see puudutab siis sissetulekuid mina tahaksin siia lisada üht-teist võib-olla siin seda juba öeldi, aga ma lihtsalt jäin hiljaks eh, tänasele koosolekule. kes eh, võidab sellest, kui, eh, kui puhkuse jaoks on olemas mingisugune miinimumtasustamine? tasustatud puhkus, jah aga eh, kui eh, hoolitsetakse kellegi eest, eh, kes saab palka ja siis tema eest hoolitseb keegi ja saab selle eest palka, siis kes peab selle eest maksma, praegu on ju majanduskriis, kui me praegu palume, et tööandjad või isegi riik maksab niisuguse asja kinni, siis ükstaskõik, kas pereliikmest hoolitseb mees või naine, siis karta on, et asi läbi ei lähe. Tšehhi Vabariigis vähemalt pakut-, makstakse inimestele eh, teatud määral siis, kui nad on kas lapsepuhkusel või kui nad kellegi eest hoolitsevad. loomulikult seda saab ju teha ka sotsiaalsüsteemi kaudu oluline on ju solidaarsus, loomulikult laste eest on vaja hoolitseda, aga ka teised perekonnaliikmed on siin hõlmatud nendest tuleb hoolitseda. ma loodan, et tegelikult see on niisugune asi, mis oleks kasuks nii naistele kui meestele. sest et äh, väga raske on ju tuua välja protsente äh, meestest, naistest, kes hoolitsevad kellegi eest. aga võib-olla ikkagi me peaksime tõepoolest vaatama naisi kui põhiliselt äh, ähm, äh, hoolitsejaid. aga äh, see peaks tooma kaasa ka pensioniõiguseks. ma tooksin teile ühe näite. üks minu kolleeg temal oli nii, et tähendab, tema ütles, et kui kaua hoolitsetakse laste eest või ükstaskõik kellegi eest, see mõjutab pensioni suurust. ja mina uurisin seda asja ja Tšehhimaal on niimoodi, et eh, pensioni rehkendatakse eh, terve töötatud aja eest ja eh, see hõlmab ka seda aega, mil inimene hoolitseb laste eest või kellegi teise eest võib-olla siiski on ikkagi vaja antud teema eh, üle veel järele mõelda, sest ma ei tahaks, et läheks nii, et inimesed saaksid vähem pensioni. me peaksime vaatama mitte ainult neid halbu eeskujusid, vaid me peaksime vaatama ka häid eeskujusid. ja siis veel üks kommentaar, see ei puuduta nüüd rahastamist. ja see on punkt viisteist ma tahaksin tänada, et te tõite sisse siia sellised struktuursed teenuste struktuurid. et te ütlesite, et nii kaua kui võimalik on vaja inimese eest hoolitseda kodus. ma arvan, et see peaks olemagi Euroopa trend. me peaksime minema selles suunas. ja siis veel punkt kuusteist Eh, abi perekonnale. Eh, kui perekonnad aitavad eh, üksteist mitte professionaalidena. minu arvates peab hõlmama ka siin professionaalseid hoolduse pakkujaid Eh, peaks vaatama, kas ei saaks eh, mingisuguse töölepingu alusel neid inimesi tööle võtta, võib-olla siin peaks olema ka mingisugune litsenseerimissüsteem. näiteks eh, Tšehhi Vabariigis on võimalik saada endale litsentsi, et sa hoolitsed inimeste eest ja teed seda professionaalselt. ja siis need inimesed maksavad ise makse Äh, maksavad ära oma sotsiaalmaksu ja kõik ülejäänud maksud. nii et nad on hoole, ametlikud hoolekandeteenuse pakkujad ja siis nad juba otsustavad ise, kelle eest nad hoolitsevad, see on nende endi otsus inimesed, kes tahavad eh, siis saada professionaalseks hooldusteenuse pakkujaks, eh, võivad valida selle oma karjääriks. ja nüüd kakskümmend kolm, eh, lõik number kakskümmend kolm. mulle tundub, et peaks olema täiesti võimalik eh, olla teadlik oma õigustest, sest võib-olla praegu nad ei tea seda. Eh, võib-olla nad ei tea, kuidas nad saavad Eh, endale võimaldada hooldust. aga oma õigusi võib-olla ei tea mitte ainult naised, vaid ka mehed. sest alati räägitakse naiste õigustest. aga mulle tundub, et eh, see õiguste mitteteadmine puudustab nii mehi, puudutab nii mehi kui naisi ja nüüd, nüüd ma annaksin sõna komisjonile. Thank you very much, I think it's rather my suur äh, tänu, ähm, ma vist annaksin sõna äh, kolleegile paralleelsest üksusest. Äh, aitäh, aitäh sõna saamise eest, ma tahaksin raportööri tänada Äh, selle eest, et äh, see raport on multidistsiplinaarne, lähenemine on multidistsiplinaarne, seal on äh, pension, tervishoid, väga paljud teised aspektid, mida juba nimetati. ma tahaksin ainult kommenteerida punkte kakskümmend kaks, kakskümmend kolm, kakskümmend neli. mis puudutab kahekümne neljandat punkti, siis selles osas komisjon äh, Ehm, juba komisjon tegutseb, et vananemine toimuks aktiivselt, väärikalt ja selles osas on meil ka ettepanekuid aastaks kaks tuhat kaksteist, mis on siis aktiivse vananemise aasta ja solidaarsuse aasta ja see kuulub ka kvaliteediraamistikku, sealhulgas siis pikaajalise hoolduse kvaliteediraamistikku ja ähm, samuti puudutab see teemat, mis on seotud siis piisavate jätkusuutlikute pensionidega. on selles äh, mm, punktis ka üks äh, teema, mis ei ole meie jaoks väga selge, see puudutab raporteerimist nendes juhtumitest, kus rikutakse vanemate inimeste õigusi, see on seotud ka kahekümne kolmanda punktiga. selles osas on nii, et Stockholmi programmi rakendamise tegevuskava on seotud ka põhiõiguste ja äh, siis ähm, nende elluviimisega ja põhiõiguste poliitikatega, seal on äh, tehtud ettepanek põhiõiguste harta aktiivse rakendamise osas ja et igal aastal koostataks ka raporteid selle harta äh, elluviimise kohta. mis puudutab kahekümne kolmandat punkti, äh, sel, siin ei olnud komisjoni jaoks päris selge, mida mõeldakse põhiteenustega, baasteenustega, kas üldse sotsiaalteenuseid, sellisel juhul komisjon arvab, et ähm, komisjon juba on arvestanud teatud spetsiifiliste teenustega, aga üldist, äh, üldhuviteenuste, sotsiaalteenust osas ei ole meil komisjoni poolt plaanis midagi erilist ellu viia, võib-olla teatud kohandamised ja selles osas juba mõningane töö ka käib. ja lõpetuseks, äh, mis puudutab baassissetuleku õigust, siis selles osas on komisjon sisse juhatanud äh, kaheosalised konsultatsioonid liikmesriikidega eh, ja põhi, pea, baassissetulek on selline poliitikavaldkond, mis jääb liikmesriikide vastutusvaldkonda, sellepärast komisjon ka ei ole raamdirektiivi minimaalsete sissetulekute skeemide osas algatanud ja eh, see on meie seisukoht põhi, baassissetuleku osas. Need olid minu seisukohad ja veel kord sooviksin korrata, et me oleme täna tänulikud teie mitmetahulisuse lähenemise eest erinevates poliitikavaldkondades. aitäh ja nüüd annaksin sõna raportöörile, proua Pietikäinile lõppkommentaariks. meenutaksin ainult et meil on päevakorras veel kaks teemat täna. palun, proua Piia Tigeinen. Thank you. suur tänu. püüan teha lühidalt. aitäh kolleegidele ja ka komisjonile kommentaaride eest. ma olen täiesti kindel, et kogu raport võidab nendest. Need neli küsimust mis olid minule suunatud. kõigepealt artikkel viis. ja e, need muud diskrimineerimist puudutavad direktiivid. ma e, tõepoolest e, püüan neid hõlmata ja siis see põhisissetulek, tõepoolest ma arvan, et see miinimumsissetulek oleks äh, Äh, parem lahendus, ma tean, et äh, siin on erinevad arvamused ja tegelikult me peame üldse mõtlema, kas äh, seda teemat tõstatada või mitte. ja võib-olla asi on siiski liikmesriikides. nüüd need põhiteenused, mida pakutakse, sotsiaalteenused ja nii edasi minu arvates eh, siin eh, on hõlmatud ka mingis, võivad olla hõlmatud ka mingid teised teenused, mis lähevad välja sotsiaalteenuste äh, sfäärist. aitäh teie kommentaaride eest. üheteistkümnenda lõike osas tõepoolest, see on teema, mida tuleb käsitleda väga ettevaatlikult. mina tahtsin eh, siin eh, seda teemat käsitleda, et me ei tohiks nõuda eh, suuremat tööhõivet, vaid me peaksime rääkima inimestest, kes juba töötavad kui näiteks inimesed töötavad ja nendel ei ole mingisuguseid sotsiaalteenuseid, kasutada, et hoolitseda laste eest või vanade inimeste eest ja siis nad on lihtsalt sunnitud töölt ära minema ning eh, nad kaotavad sissetulekus ja see kahtlemata mõjutab eh, nende eh, pensioni lõppkokkuvõttes, nii et mina tahtsin just siin viidata nendele sots-, abistruktuuridele, mis peaksid neid aitama ja tõepoolest tuleb mõelda siin sõnastusele ma tunnen, ma arvan, et eh, võib-olla eh, te olete nõus jätkama arutelu, võib-olla mind ar abistavad variraportöörid, et eh, et mulle tundub, et me ei peaks neid kodus töötatud töötunde lisama pensioni saamiseks vajalikele töötundidele sest eh, eh, naised saavad eh, sageli vähem palka kui mehed ja sellepärast, et üldse töötundide arvutamise süsteemid on erinevad, sest mõnikord arvest-, arvestatakse tunde, mõnikord arvestatakse aastaid ja nii edasi. ma ei ole siin selles osas spetsialist, ma pean ilmselt küsima kellegi teise käest, kes asja paremini teab. Tack och eh, suur aitäh ja äh, ajakava on siis selline, et kahekümne üheksas juuni on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg ja neljateistkümnendal juulil hääletame. suur tänu raportöörile ja lähme nüüd edasi järgmise teemaga. see puudutab naiste ebakindlat tööhõivet ja nüüd annan sõna proua Tomsonile sissejuhatuseks. palun, proua raportöör. Thank you very much. aitäh. lugupeetud proua esinaine. viimastel aastatel oleme me näinud oleme me näinud äh, ebakindla tööhõive osakaalu kasvu, eriti naiste hulgas, ning äh, teatud tüüpi äh, tööd ei olegi tööturul näha, näiteks koristamine või kellegi hooldamine ning ebakindla töö alla käib ka osaline tööaeg, näiteks restoranides või tervishoiusektoris, kus enamik töötajaid on naised ja kuna naised on ebakindlatel töökohtadel üleesindatud, siis on mittestandardse töö negatiivsel mõjul just naistele suurem mõju, ebaproportsionaalselt suur mõju. ebakindel töö ei äh, põhjusta mitte ainult suurt palgaerinevust naiste ja meeste vahel, vaid ähm, ei aita kaasa ka naiste karjäärivõimalustele, vaid jätab äh, paremad kohad lihtsalt äh, meestele ning eriti hull on asi nendes perekondades, kus on ainult üks palgasaaja. ja seetõttu tuleb ebakindlate töökohtade äh, tunnusjooned selgeks teha ja võtta neid arvesse tööhõivepoliitikas ja ka uues soolise võrdõiguslikkuse agendas ning äh, tuleb tõsta teadlikkust ja tuleb varasest äh, vanusest alates inimesi harida näiteks anda meestele rohkem töökohti, mida klassikaliselt peetakse naistealadeks. minu meelest on väga oluline ka see, et me Euroopa Komisjoni ja liikmesriiki kutsuksime üles võtma õigusloomelisi meetmeid, et lõpetada nii-öelda nulltunnised äh, töölepingud, mida eriti sageli sõlmitakse naistega ebakindlatel töökohtadel. praegu on liiga palju neid juhtumeid, kus äh, kaitstud paindlikkus tähendab ainult paindlikkust, kuid tegelikult mitte kaitstust või äh, sotsiaaltagatisi. ja seetõttu peavad Euroopa Komisjoni liikmesriik astuma samme, võtma õigusloomelisi meetmeid ja välja töötama siduvad äh, minimaalsed sotsiaalstandardid, mis oleksid kohustuslikud kõigile tööandjatele kõigil peaksid olema võrdsed äh, ligipääsud sotsiaalteenustele, sealhulgas emapuhkusele, tervishoiuteenustele ja pensioniõigustele olenemata sellest, kus nad töötavad ja millistel tingimustel. mõned äärmiselt ebakindlad töökohad on täidetud naistega, kes on tulnud kolmandatest riikidest, vaesematest riikidest ja need tööd nõuavad väga väheseid oskusi. tihti töötatakse nendel kohtadel isegi illegaalselt. tihti kannatavad need naised vägivalla, väärkohtlemise, seksuaalvägivalla või lihtsalt ärakasutamise all ja tihti neile ka ei maksta nende töö eest. Need, kes töötavad mustalt, ei julge ka pöörduda ametivõimude poole, et anda teada sellest, et need on ära kasutatud, sest nad kardavad, et nad saadetakse kohe äh, riigist välja. ja seetõttu peame me kutsuma üles liikmesriike võitlema musta tööga selle, äh, selle abil, et nad ei võta kohtulikule vastutusele neid töövõtjaid, kes annavad teada ebaausast tööandjast ja karistada tuleks, tulekski hoopis selliseid tööandjaid. ebakindla töö teema on tõstatunud mitmetes Euroopa Parlamendi resolutsioonides ja mitmetes kontekstides ja mitu korda, kuid sellest hoolimata on ebakindlal kohal töötavate naiste äh, olukord äh, küllaltki samasugune nagu varem. meil on vaja rohkem teadusuuringuid, et mõista, mida, milline on ebakindel töö ja mida see endaga kaasa toob, aitäh! suur tänu, proua Tomson ja nüüd annan sõna proua Kornelisele, palun! Thank you um.... suur aitäh! see on samuti väga hea raport ja mm, meie komisjonis on palju selliseid väga häid raporteid. siin raportis puudutatakse mõningaid põhiteemasid. paradoks on see, et A mittetüüpilistest lepingutest on saanud tüüpilised lepingud sest äh, kõik, mis pole standardne täisajaga töö äh, ja, ja on nii-öelda poolikult lahendatud, on muutunud äh, suhteliselt tüüpiliseks. ja see tüüpilisus kuidagi äh, iseloomustab ka ebakindlust ja paljud tööandjad ei võimalda sellist korrektset eh, töölepingut. ühest küljest on tähtis, et tööandjad eh, tööaja osas, töökoha osas võimaldavad suurt paindlikkust, et seda oleks võimalik võimalik eh, ühitada eh, hooldu, hooldamiskohustustega. aga teisest eh, küljest kasutatakse sellist osaajalist tööd ja paindlikkust ära ka väärkohtlemiseks, sageli naiste väärkohtlemiseks. ja tulemuseks on ebakindel töö Eh, nii et ehm, järeldus on see, et see võib olla hea asi, aga ainult teatud tingimustel. ning eh, paljud eh, ettepanekud, mis siin raportis kõlavad, on minu meelest olulised, eriti punkt neli selles raportis, see on kogu selle raporti keskne punkt ehk naiste õiguste kaitseks tuleb tegeleda eh, siis eh, sellega, et, eh, et oleks kindlad garantiid ja minu arvates peab ka vaatama seda, millised mehhanismid seisavad selle taga, et ebakindel tööhõive on muutunud populaarseks, näiteks teenindusala eh, töö eh, kõrge maksustamine. ja sellepärast võetaksegi endale siis eh, koju illegaalselt inimesi tööle, siis piiravad illega-, tähendab rändetingimused on samuti selle taga, ehk nende põhjustega tuleb samuti tegeleda Neid põhjusi ei saa lihtsalt lepingu õigusega lahendada. tänan. suur tänu, proua Kornelissen. ja nüüd proua Maisner. ja lisaks sellele on veel kolm kolleegi soovinud, vabandust, veel neli kolleegi eh, soovinud sõna sellel teemal, aga meil on päevakorras veel üks punkt, nii et palun teid teha lühidalt ja, vielen Dank, Frau Svensson. suur tänu, proua Svensson. kõigepealt oma fraktsiooni nimel tahaksin ma tänada raportööri kogu selle töö eest, mida siin on tehtud. tegemist on väga hea raportiga, teema on oluline. naiste tööhõive on tõepoolest ebakindel, see on oluline ka nendes liikmesriikides, kus asjad paistavad äh, olevat väga head, sest äh, tegelikult öeldakse, et äh, vaesus kuulub naistele, sest naised on hullemas majanduslikus olukorras kui mehed, eriti praegusel hetkel. kriis mõjutab naisi rohkem kui mehi, kuigi niimoodi ei tohiks olla. mis puudutab nüüd ebakindlaid ebakindlat tööhõivet, siis see on tööhõive, mis ka eriti silma ei torka, see on vaja välja tuua. ja äh, naistel on ähm, probleem, ähm, seda on välja toodud, äh, vananevad naised, see on välja toodud, majandustingimused mõjutavad naisi rohkem kui mehed ja see on seotud eh, ka eelmise raportiga, mis puudutab just eh, palgavahet meeste ja naiste vahel. ja mm, majanduskriisi ajal eh, kõik see ebakindlus tööturul suureneb. me loomulikult teame, et on ka juhtivatel töökohtadel naisi aga siiski kõik naised peavad ehm, võtma aega laste kasvatamisel, see mõjutab nende palku, nende sissetulekut ja pensioni. aga vaadates nüüd eh, põhjenduspunkti A, eh, siin räägitakse eh, kvalifikatsioonidest. see asi on siin väga hästi välja toodud, isegi kui naisel on ehm, hea kvalifikatsioon, on tal raske oma Äh, karjääri mm, edasi viia, kui äh, tal on perekond, lapsed ja asi juhtub niimoodi ja siis juhtub nii, et naine teeb niisugust tööd, mis ei vasta tema kvalifikatsioonile. Äh, ja kui me vaatame praegu demograafilisi muutusi, mis Euroopas on, siis me näeme, et hästi kvalifitseeritud naised töötavad vähemat kvalifikatsiooni nõudvatel töökohtadel ja ma arvan, et tegelikult seda kvalifikatsiooni eh, teemat peaks puudutama eh, neljandas punktis, eh, kus öeldakse, et naistel ei ole vaja mitte ainult juurdepääsu sotsiaalteenustele, vaid et nendel on vaja ka koolitust, nii et, et koolituse peaks siia lisama nii et eh, nendel oleks pärast võimalik oma töökohale tagasi tulla, ehm, kui nad on lapsed suureks kasvatanud, eh, siis ehm, eh, turvaline paindlikkus on Lissaboni strateegia üks osa, meil on vaja suuremat paindlikkust mitte ainult naistele, vaid kõikidele. ja see peaks olema positiivne mitte ainult negatiivne ja see peaks olema seotud perekonnaga, laste eest hoolitsemisega. nii et me tahame, et oleks tõepoolest paindlik turvalisus, mitte ainult paindlikkus, sest tavaliselt naised kasutavad, eh, naised eh, kaotavad rohkem kui mehed ja me tahame, et neid paremini kaitstaks ja lõpuks me siin hõlmame teatud eh, töö, teatud inimeste rühmi, lapsehoidjaid eh, ja nii edasi, kuid eh, väga sageli juhtub nii, et neid mitte ei kasutata kultuurivahetuse edendamiseks, vaid hoopis neid Ähm, ära, äh, neid lihtsalt kasutatakse ära ja loomulikult migranttöötajad äh, kannatavad rohkem kui teised, sellepärast et nendel on tavaliselt topeltkoormus ja siis tekivad ka keeleprobleemid. Nad lihtsalt ei suuda adekvaatselt suhelda. Äh, mul on väga oluline, minu, minu meelest on väga oluline, et meil on selline raport, sest see puudutab muutusi, mis meie ühiskonnas toimuvad suur aitäh, et andsite mulle sõna. tahaksin tänada Rahvapartei fraktsiooni nimel ka raportööri. kahtlemata on raportöör probleemi käsitlenud äärmiselt põhjalikult. ning nüüd siis esitab ta oma raporti meie komisjonile ning samal ajal valmistub Euroopa Liit tulevikuks, olles välja töötanud Euroopa Liidu strateegia aastaks kaks tuhat kakskümmend. kahe tuhande kümnenda aasta lõpuks peame me esitama Lissaboni lepingu hinnangu. olen üsna kindel, et see hinnang positiivne ei tule ja et me peaksime oma vigadest õppima. eriti tuleks õppida nendes valdkondades, kus Lissaboni leping on läbi kukkunud. me räägime ebakindlatest töökohtadest, kus töötavad naised ja tegelikult äh, tuleb siinkohal öelda, et, et see fenomen puudutab järjest enam ka mehi. muidugi haavatama, haavatavamaid mehi, neid, kes on vaesemad. kui me kõneleme lühiajalistest lepingutest, siis peame vahet tegema vabatahtlikul tööl ja sellel, mis on inimesele peale surutud see võib näiteks olla ettevõtte majandusliku seisundi tõttu inimesele peale surutud. see tähendab siis seda, et lühiajaline leping ei pruugigi olla midagi, mida tehakse äh, pahatahtlikkusest. kui me aga mõtleme osalisele tööajale, siis me just rääkisime, et naised tahaksid rohkem töötada osalise tööajaga, sest siis oleks neil võimalik äh, töö kõrvalt teha ka muid asju, näiteks hoolitseda laste eest. nii et mis puudutab osalise tööajaga töötamist, siis peame endalt küsima, mida kavatseb ühiskond anda naistele, kes töötavad osalise tööajaga mida on ta valmis andma? hiljuti oleme ju näinud, kuidas osalise tööaega naised tegelikult äh, äh, satuvad äh, nii-öelda peidetud vaesusse. ja veel üks asi, millele tuleks kindlasti mõelda, on mobiilsus, sest umbes kümne aasta eest oli nii, et kui inimene tahtis kuskile reisida, siis ta võis seda teha, kui ta oli väga heal töökohal, kuid nüüd on nii, et äh, isegi madalamatel ametikohtadel äh, töötavad inimesed peavad tihti reisima ja seetõttu on neil veelgi raskem ühitada pere- ja tööelu. ja mul on järgnev küsimus. kas me üldse tahame, et mehed ja naised harjuksid aina rohkem tööturutingimustega või me tahame pigem, et tööturu tingimused kohanduksid inimestele. see tähendaks seda, et majandustegevus peaks võtta, võtma rohkem ja rohkem arvesse ka naiste vajadusi ja äh, selles mõttes tuleb tunnistada, et naine on haavatavam kui mees ja see sunnib naised elama sellistes olukordades, mida põhiliselt dikteerib turuolukord. kui tohib, siis ütleksin ka seda, et olen Euroopa Parlamendis olnud juba seitse aastat. ja olen näinud näiteks hommikuti, et teenindav personal koosneb nüüd palju rohkem meestest, sisserännanud mehed teevad neid töid, mida siin saalitöötajad teevad. see näitab, et naiste olukord halveneb veelgi. järelikult halveneb ka nende perede olukord, kes äh, sõltuvadki sellest äh, palgasaajast, kes töötab halvasti tasustatud kohal. me räägime siin palju ka mustast tööst ja kui naised töötavad näiteks kellegi teise perekonnas koristajana mustalt, siis on nende olukord halb. ja tihti on selliste pikaajaliste tõkete kõrvaldamine mm, nende naiste teelt väga keeruline. ja naised, kes töötavad näiteks koduabilistena või koristajatena, ja nad ei ole tööl ametlikult, eh, siis need naised ehm, tegelikult on kehvas olukorras, nagu öeldud. ma soovin tänada raportööri, ma kavatsen esitada muudatusettepanekuid, kuid üldiselt eh, jõuame ilmselt positiivse tulemuseni, aitäh! aitäh, proua Saborska, nüüd proua Nikolai, palun! tänan Eh, lugupeetud esinaine, ma arvan, et me räägime siin umbes samadest teemadest nagu eelmiseski raportis, võib-olla meil oleks pidanud olema siin natukene üldisem raport, aga mõned kommentaarid eh, praeguse raporti kohta, millest ma väga lugu pean. ma arvan, et eh, raporti eelnõu peaks rohkem keskenduma sellele, et äh, kriminaliseerida äh, paljud tegevused, mida praegu äh, ühiskond välja kannatab. ühiskond praegusel hetkel teatud määral koguni aktsepteerib sellist sundtöötamist, mis, millega kaasneb sooline diskrimineerimine. ja see muutub ainult juhul, äh, sellisel juhul, kui kultuuriliselt seda enam ei tolereerita. teiseks arvan ma seda, et äh, koduabilised, lapsehoidjad on see rühm, kellest peaks rohkem äh, siin direktiivis rääkima. suur osa nendest inimestest on väga raskes olukorras. paljudel neist on väga rasked ka alandavad töötingimused, paljudel neist puudub tööleping. ja liikmesriigid ei peaks sallima sellist tegevust ja see võib ju muutuda ka teatud mõttes sellisest muutuvad äh, pealesunnitud töötamise viisiks, aga nüüd äh, inimesed liiguvad järjest rohkem, kolivad ühest riigist teise ja püüavad seal leida endale sissetulekut. Mm, majanduskriis ei ole selles osas midagi parandanud. ja sageli ei kaasnevad sellega ka äh, kriminaalsed tegevused näiteks inimkaubandus ja ka mustalt töötamine ja siis varimajandus, mille osakaal suureneb. minu arvates on juba muutunud trendiks see, et järjest rohkem inimkaubanduse tulemusena tuuakse liikmesriikidesse naisi ja sunnitakse neid seal madalapalgalist tööd tegema ma kutsuksin liikmesriike üles äh, välja kujundama sellist, äh, selliseid poliitikaid, mis vähendaks seda nähtust, sest fenomen kui selline toob ju kaasa ka järgmise põlvkonna võõrandumise ja perekondade purunemise. me oleme ju näinud ka seda, eriti viimisel ajal, et ähm, nende laste osakaal, kes sooritavad enesetapu, kui vanemad on läinud välismaale tööle, on ju kasvanud. nüüd järgmine sõnasaaja, palun. aitäh, ma teen väga lühidalt. juba palju asjad on ära räägitud. tahaksin küsida raportööri käest vaid seda kas oleks võimalik valgustada viiendat punkti? Prantsuse tõlge räägib sellest, et naised on vaja ametiühingutesse tuua, aga ametiühingutesse toomine on õigus, see ei ole kellegi kohustus. ma ei tea, kas tõlge on õige või mitte. kas seda tahetigi öelda või mitte või räägitakse siin mingisugusest dialoogist, eh, mis eh, oleks eh, soovitav, aga igatahes praegune prantsusekeelse teksti sõnastus toob sisse mingi kohustusliku äh, ametiühingutesse kuulumise. ma arvan, et seda teksti peab veel kord üle vaatama ilmselt raportöör saab meid selles asjas valgustada. suur tänu, nüüd eh, härra, eh, nüüd proua Figoreido ja siis komisjon. suur tänu. ka mina tahaksin tänada raportööri tehtud töö eest. teema on väga oluline. ma tuletaksin teile meelde, et möödunud aastal olin mina üks nendest, kes kirjutas alla eh, pilootprojektile, eh, mis eh, puudutas just naiste ebakindlat tööd ning minu arvates on oluline, et komisjon räägiks meile, mida selles vallas on ära tehtud, et olukord paraneks. me oleme kõik niisuguses vanusekategoorias, et järjest rohkem eh, langeb meile osaks ebakindlaid töökohti. Eh, seitsekümmend viis protsenti uustest eh, töökohtadest, mis luuakse, on kõik ebakindlad töökohad ja naiste puhul on ka selliseid maid kus, kus üheksakümmend protsenti naiste tööst on ebakindel naiste jaoks juba niigi luuakse vähe töökohti ja enamus nendest töökohtades on ehm, ebakindlad. ja siis need töövahenduskontorid, mille arv kasvab, on teinud olukorra hullemaks. igatahes ehm, asi on niimoodi ja kolleeg siin neljandas punktis juhibki tähelepanu sellele, et on olemas erinevad direktiivid. mis tegelikult ei arvesta olukorda. mulle eh, tundub, et see eh, ajutise tööhõive, ajutist tööhõivet vahendavad eh, agentuurid peavad olema hõlmatud direktiividega sest näiteks minu kodumaal on sellest saanud väga suur probleem. nüüd õigus, naiste õigused, nende kaitsmine, seda on õõnestanud näiteks eh, meie kodu, minu kodumaal on nelisada viiskümmend eurot see miinimum, alla selle poole on eh, vaesuspiir, aga eh, selle pealt nõutakse maksu kuidas on võimalik niimoodi elada, et nelisada viiskümmend eurot saad sa eh, minimaalselt eh, sissetulekut ja siis eh, selle pealt võetakse veel maksu ka, see puudutab paljusid naisi. ja selleks, et nad saaksid üldse kuidagimoodi ära elada, peavad nad tööl käima. ja need miinimumpalka saavad inimesed ei saa üldse mitte mingisugust toetust, kui asi on äh, tervishoiuteenustes või milleski sarnases. me peame igatahes äh, võtma mingisuguse positsiooni äh, niisuguste asjade osas. meil on direktiivi igasuguseid, aga milline on tegelik elu, milline on praktika? igatahes naiste õigusi pole kusagilt näha. ja nüüd siis komisjoni esindajale sõna, härra Herbert Voller, palun. aitäh, et ma sõna sain selle väga olulise raporti osas. praegust kriisi iseloomutatakse erinevana võrreldes varasemate kriisidega ja on tõendeid selle kohta, et see mõjutanud ka naiste tööhõivet ning äh, on äh, komisjoni poolt läbi viidud uuringuid, kus on äh, näiteid selle kohta, et nii mehi kui naisi on see mõjutanud. Mm, pigem on siiski need naised, kes satuvad ebakindlatele töökohtadele, töötavad lühemat aega ja on oht, et just naised satuvad halvemates oludes tööle ja neid ei kohelda võrdselt. komisjon on sellest teadlik ja eh, seda on ka rõhutatud komisjoni viimases raportis eh, soolise võrdõiguslikkuse osas. komisjon arvab, et Euroopa Liidu majanduslike ja sotsiaalsete ühtekuuluvuseesmärkide saavutamise seisukohalt on sooline võrgõiguslikkus äärmiselt oluline ja see on ka vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse peamine võitlusvahend. nagu te teate, peame me kinni pidama ini põhi, põhiõigustest, mis on ka meeste ja naiste võrdõiguslikkuse harta üks teemates Eh, hartas nimetatakse ka võrdset majanduslikku sõltumatust, ehm, sest majanduslikus sõltumatus on meeste ja naiste võrdõiguslikkuse eeltingimusteks, eeltingimuseks erilist tähelepanu tuleb eh, päärata neile rühmadele, kes on potentsiaalselt diskrimineeritavad, näiteks nagu immigrantidest naised samuti tuleb parandada nende töökohtade kvaliteeti, kus töötavad naised erialadel, mida hinnatakse vähem ja mis on ebakindlamad. veel üks oluline moment, mida raportis nimetatakse, on võrdne töö, võrdne palk võrdse töö eest ja seda nimetatakse ka hartas tegelikkuses satuvad naised silmitsi paljude ebavõrdsustega tööturul ja Eurostati andmed näitavad ka eh, sama, et eh, seitseteist koma kaheksa protsenti on meeste ja naiste palgavahe. Eh, komisjon püüab seadusandlike vahenditega selle vastu võidelda ja Äh, luua uue raamistiku võrdse kohtlemise ja võrdsete palgatingimuste osas. kahe tuhande üheksandal aastal toimus äh, ka soolise võõrdõiguslikkuse kampaania, see jätkub ka, jätkub ka sellel aastal. Äh, eesmärgiks on muuhulgas teadlikkuse suurendamine ähm, meeste ja naiste töö osas. komisjon uurib ka seda, kas on võimalik veel täiustada seadusandlust näiteks emapuhkuse või vanemapuhkuse osas? ja lõpetuseks, et raporti eelnõu küsimustele vastaste, vastata meie analüüs ebakindlat tööhõive osas eh, laekub lähimas tulevikus suur tänu info ees! Äh, proua Tomson, ma saan aru, et te soovite veel öelda lõpukommentaari, palun. George. jah, aitäh ja ma teen väga lühidalt, suur aitäh kõikidele kolleegidele väga tähtsa panuse eest. ma vastan ka küsimustele, mis esitati proua Zaborski ütles midagi väga tähtsat mida annab ühiskond osalise tähtaega tööta-, osalise ajaga naistest töötajatele. ja kui te olete osalise tööajaga vabatahtlik, siis te kindlasti ei suuda elatada ennast ja oma perekonda. kui te aga töötate vabatahtlikuna ja olete abielus, siis on teie mees teid sunnitud üleval pidama, kuid abielu on palju ebakindlam, kui ta oli vanasti. Euroopas lahutatakse suur osa abieludest. siiski on inimesi, kes julgevad võtta riski ja ütlevadki, et ma töötan osalise tähtajaga. ma äh, käin aeg-ajalt koristamas ja las siis mees maksab ülejäänu eest. kuid mees käib tööl, kus ta äh, töötab pikki tunde ja tal on naiskolleege, naiskolleeg töötab ka palju, ta maksab makse nagu meeski ja kui ta koju jõuab, peab ta tegema ära äh, kogu äh, majapidamistöö, nii et tegelikult võiks tema maksud anda kohe koduabilisele, kes saaks siis rohkem äh, palka ja siis oleksid inimesed võrdsematel alustel mehed ja naised, sest mees teenib praegu rohkem, kuid kodus samal ajal midagi tegema ei pea, kui naine kõik ära teeb. ma ei äh, toeta küll osalise tööajaga vabatahtlike töö tõkestamist, kuid tahan öelda, et naised teevad rohkem tööd ja neid tuleks rohkem toetada. ja ametiühingute kohta ütleksin seda, et mina olen pärit riigist, kus äh, sotsiaalne dialoog, ühiskondlik dialoog on äh, traditsiooniks sunniviisilise töökohta tahaksin öelda seda, et raport seda ei käsitle. pigem, pigem tuleks sunniviisilist tööd käsitleda inimkaubanduse raportis, aga mitte siin. ma tulen kohe ametiühingute juurde tagasi. Prantsusmaa tööturu ja teiste tööturgude juurde. Prantsusmaa Prantsusmaal on kõik võimalused sotsiaalseks dialoogiks, ühiskondlikuks dialoogiks, kuid Skandinaavia maades, Skandinaavia maades eh, toimub see dialoog samuti, kuid mitte läbi, mitte nii palju läbi ametiühingute. suur aitäh! suur tänu, proua Tomson! kahekümne üheksas juuni on viimane muudatusettepanekute esitamise aeg ja komisjonis hääletamine kakskümmend kaheksa, kakskümmend üheksa september. ja nüüd on meil veidikene aega jäänud äh, viimase äh, päevakorrapunkti osas, see on tööhõive komisjoni poolt äh, esitatud äh, arvamus, puudutab rahvastikuprobleeme ja põlvkondade solidaarsust. annan sõna proua Bauerile, palun. suur aitäh. suur aitäh, proua esinaine. ma arvan, et ma võin selles punktis teha äärmiselt lühidalt sest eh, me tegelikult oleme täna juba rääkinud eh, samadest probleemidest, sest eh, Sirpa Pietikäine, Käise raport käsitleb ju sama teemat. tegemist on arvamusega, mille esitasin või valmistasin ette koos kooskõlas äh, Toomas Manni raportiga, mida praegu arutatakse tööhõivekomisjonis. olukord, kus me praegu elame, on äh, selline, et äh, põlvkondade vahel valitsevad pinged, mis tihti on äärmiselt teravad. ja meie peame vaatama, millised ressursid meil olemas on ja aru saama, et tõenäoliselt on tulevikus neid ressursse vähem. probleem on tõenäoliselt selles, et solidaarsust on vaja palju rohkem, sest põlvkonnad ju vajavad üksteist. ja peaksid seetõttu kõik sellele probleemile ka mõtlema. on selge, et erinevate põlvkondade esindajate mured on erinevad, kuid niikaua, kui noored ja ka eakamad inimesed elavad olukorras, kus Euroopa Liit tahab järgmise kümne aasta jooksul tööhõive määrasid suurendada, siis tuleb meil mõelda ka sellele, kuidas töö ja pereelu ühildada ja kuidas võimaldada suuremat harmooniat nende kahe valdkonna vahel juhul, kui see ei õnnestu, siis põlvkondade vahelised pinged ei kahane, see on koguni täiesti võimatu. mulle tundub, et äh, siin on palju kaalul ja kui me räägime diskrimineerimisest naiste vastu, siis sellega on meil kõigil kogemus, kuid sellest me juba ka pikalt rääkisime. üks asi küll on, mida ma tahaksin siin mainida ja seda räägiti ka Pietikäise raportis, ehk siis et eh, on olemas suur potentsiaal, mida praegu ei ole ära kasutatud. sest me ju teame et äh, on olemas elukestev õpe ja seda ei tuleks mitte lõpetada siis, kui me oleme saanud nelikümmend, vaid tuleks jätkata ka hiljem, seda tuleks pakkuda kõigile ja kedagi ei tohiks tõrjuda, aitäh! suur tänu, proua Bauer, proua Kornelissen, äh, lühidalt palun, siis jõuame ka komisjoni kommentaari ähm, ära kuulata. ma olen täiesti nõus sellega, et proua Piedikäise raportis juba räägitakse vananevate naiste tööst ja põlvkondadevahelisest sidususest ka Tööhõivekomisjoni töö, Toomas Manni raportis on sellest juttu, ma ise olen variraportöör seal ja see on suhteliselt nii-öelda sooliselt puhas, see teema ehk äh, Manni raportisse peaks soolise aspekti samuti lülitama. see oligi minu poolt kõik. Eh, äh, proua Kosta, teilt ka lühikommentaar, palun. ma olen nõus selle murega, mida väljendas proua Bauer. tõepoolest, siin on üht-teist puudu Eh, ma mõtlen muidugi Toomas Manni raportit, siin puudub see sooline dimensioon. ja ma olen täiesti nõus sellega, mida ta ütles elukestva õppe kohta. aga paar asja, mis tuleks ka sisse eh, tuua veel. ma teen seda eh, muudatuste kujul. topeltvastutus, mis naistel on, see tähendab, et nad vastutavad nii töö kui perekonna eest. ja kui asjad ei laabu, siis saab perekonnas sotsiaalne ohver. me peaksime eh, nägema ka, kuidas teatud poliitikad tekitavad eh, perekondade vahe või põlvkondade vahelist pinget, näiteks ehm, näiteks elamumajandus, maksupoliitika ja nii edasi ja nende osas oleks vaja ka tagada õige tasakaal. Juste un mot très court euh, euh compte tenu du nüüd eh, mina võtaksin sõna väga lühidalt. ma tänan selle töö eest, mida proua Bauer tegi. aga eh, siit on midagi välja jäetud. praegusel hetkel eh, vanavanemate positsioon on hoopis teistsugune, kui me räägime lapse lastest. me peaksime ikkagi rääkima solidaarsusest. E, me räägime kogu aeg sellest, et on vaja aidata neid vanemaid inimesi, aga tegelikult on vaja ka solidaarsust lapselaste suhtes. kõik uuringud näitavad, et e, lapselaste ja vanavanemate e, suhted on muutunud ja solidaarsus on siin äärmiselt oluline. võib-olla me saame selle aspekti ka sisse tuua, sest tegemist on e, suure muutusega perekonnas. ja nüüd sõna komisjonile, härra Riskovski, palun um,. Thank you very much um, suur tänu, alustan äh, meie plaanides, see puudutab kahe tuhande kaheteistkümnendat aastat aktiivset vana, vananemist ja just nimelt äh, kutsutaksegi üles seal põlvkondade solidaarsusele, see on nüüd muutusnimes. Äh, tegelikult me arutame veel selle initsiatiivi nime e, e, e, institutsioonide vahelises komisjonis. et kas panna sinna sisse see sugu, põlvkondade vaheline solidaarsus või mitte. aga nüüd kaks punkti. kõigepealt ma räägiksin kahekümne viiendast punktist, see puudutab perekondi ja see sõnastus, et proven good practice peaks olema eh, ei ole päris hea, see näitab, nagu oleks mingisugune üldine suund, kuhu peavad minema perekonda, perekonnad ja et mõned eh, suunad on head, teised mitte nii head. nagu te nägite ka tänasest arutelust, asi sõltub väga palju liikmesriikidest ning eh, ka perepoliitika eest vastutab liikmesriik. toon teile näite. osaajaline töö, see on väga erinev. teatud riikides on see äärmiselt oluline, et naised üldse tööturule saaksid, teistes liikmesriikides äh, on see on see tegelikult eh, viis, kuidas eh, naisi täisajaga töötujule, eh, tööturule tuua, aga on ka liikmesriike, kus mehed teevad täisajaga tööd, naised poolajaga tööd ja see on halb. nii et võib-olla me peaksime rääkima hoopis kogemuste vahetamisest. kahekümne kuues punkt siin võiks nimetada ka ähm, töötamist infovahendite kaudu selleks, et äh, tuua kokku äh, äh, pere ja tööelu, sellepärast et järjest rohkem kulutatakse aega tööle sõitmiseks ja koju tagasi saamiseks. ja võib-olla siis oleks parem töötada koos, kui sa, eh, tähendab ühitada seda, et sa töötad koos ja siis hoolitsed ka ehm, laste eest ja mitte kulutada aega tööle ja sõitmisele ja tagasisõitmisele siin on tõepoolest viiteid nendele algatustele, millest sai räägitud ka enne. ma tahaksin mõnda nendest nimetada. üks huvitav idee, mis eh, võiks leida edasist arengut, on see, mille tõi välja eh, proua eh, Pagiatelli et kasutada vanu inimesi nende hooldusasutuste juhtimises, kus nad ise elavad. ning siis eh, proua Nikolai tõstatas huvitava teema, et inimesed liiguvad Euroopa Liidu sees, aga lapsed jäävad koju. ongi kõik. Eh, eh. tänan proua Bauer, ainult väga lühike lõpukommentaar, palun. Äh, suur aitäh, mulle tundub, et äh, me hakkame juba ajast üle minema, teiste sõnadega tänaksin teid kõigi kommentaaride eest, ainult üks väike märkus kommentaari osas, äh, mida ütles Elizabeth, ma mäletan et on näide Ungari seadusandlusest, kus ähm, mm, vanemapuhkusele võib minna kas, kas vanaema või vanaisa samuti. võib-olla see on hea äh, näide ja võimalik läbi viia äh, ning see võiks olla näiteks äh,, kuidas olukordi lahendada aitäh, proua Bauer, tänan